Kolleginnen und Kollegen, wir head kolleegid, meil on veel kolm sõna, sõnavõttu ära, kas Talvro Jurek ja keegi veel, kui mul õigesti meeles on. piiskop äh, Vaidania ja patriarh olid mul just äh, kabinetis ning rääkisime ISISega seotud probleemidest ning ma tegin ettepaneku, et üks nendest võiks äh, lühidalt rääkida meile viie minuti vältel oma vaatest sellele olukorrale ja siis läheme oma arutelu juurde. mikrofon palun. mikrofon palun. no jah no austatud daamid ja härrad, head parlamendiliikmed, seisame teie ees valutäis südamega. vaadates seda, kuidas inimesed maailmas elavad ning äh, mõeldes sellele, kuidas meie usuvendi, kristlasi Iraagis ja Süürias taga kiusatakse me tahaksime, et te ka seda valu näeksite. inimesed jäävad kodudeta, nad aetakse kodumaalt välja, nad peavad elama osaliselt põldudel ja neid tapetakse. Neile tuleks anda humanitaarabi ning tuleks tagada neile peavari või varjualune suur tänu teie valmisoleku eest meid aidata. minu palve on teile kõigile, et te Lähis-Ida kristlasi toetaksite, sest meid rõhutakse ja meie häda on suur. seetõttu tänan teid selle eest, et olete valmis astuma samme tagamaks meie Lähis-Ida kristlastele inimväärikuse. aitäh! suur tänu selle võimaluse eest, mina olen Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi peapiiskop ja tulen just eh, Süüriast ja Kreekast. me ei taha raisata teie aega, vaid eh, tahan märkida lihtsalt, et eh, ajalugu on kordumas. ma mõtlen seda, mis toimub sada aastat tagasi ja seda, mis toimub praegu, täpselt sama genotsiid on praegu toimumas. me peaksime midagi tegema, me, meil on vaja konkreetseid reaktsioone selleks, et kaitsta Lähis-Idas olevaid kristlasi. asjaga on kiire kui mitte midagi teha, siis, siis sisuliselt juuritakse kristlus Lähis-Idast välja. nagu esimese lahesõja ajal tagati kaitse kurdidele tuhat üheksasada üheksakümmend Saddam Husseini rünnak, rünnakute eest, tuleks praegugi tagada rahvusvaheline kaitse kristlastele, nendele vähestele kristlastele, kes on olemas Lähis-Idas ja meil oleks vaja seda vähemust kaitsta. see on patriarhi sõnum, mida ma täna siin teie ees esindan. suur tänu teile tähelepanu eest! aitäh ning usun, et selle teemaga seisab meil põhjalik arutelu ees. hommikul puudutasime küsimust ning äh, seoses äh, abi jagamisega võtame piirkonnas, võtame ühendust vastutava volinikuga, tagamaks, et see jõuab ikkagi ka abi vajavate kristlasteni. ma loodan, et, et selles mõttes me saame oma huvid esindatud. siin on ka ÜRO esindaja, ÜRO äh, põgenike voliniku esindaja ning äh, ta räägib sellest, mida ta siin kuulis kindlasti ka New Yorgis, sest asi on seotud tema teenistusülesannetega. suur tänu teile, et te aega saite siia tulla ning äh, omalt poolt võin kinnitada, et äh, teeme kõik, mis on meie võimuses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 ma tahtsin osaleda arutelul äh, härra peapiiskopiga. kahekümne esimese sajandi algusest on ühe, üle ühe miljoni kristlase aetud välja Iraagist ja me ei ole sellest rääkinud. me võitleme praegu loomulikult nende eest, aga me peame kaitsma veel neid sadat tuhandet iraaklast, äh, kristlast, kes on Iraagis, me peame neid kaitsma ja panema paika vastavasisulise tegevuskava. meie teg-, meie sammud Iraagis ja Süürias peavad nägema ette konkreetset tegevuskava, äh, mida ootavad äh, kristlaskogukonnad. sammud, mida on astutud seni siin, nendest ei piisa me peame kindlasti äh, andma mandaadi ÜRO-le äh, selleks, et oleks võimalik ellu viia ühisoperatsioone äh, ÜRO poolt Iraagis. peab olema meil paigas väga konkreetne tegevuskava elanikkonna kaitseks. kodanikud on need, kes kõige rohkem kannatavad jõu kasutamise all nemad kannatavad selle ebainimliku türanni alla, türannia all, mida äh, mässumeelsed rakendavad. ja me ootame konkreetset tegevuskava. tuleb äh, astuda vastu ISISe poolsele vägivallale, kuid sellest ei piisa. meil on vaja konkreetset tegevuskava, välja arendatud tegevuskava, et mida teha, me ei saa leppida sellega, et see kaos ainult äh, laieneb. Liibüas on see nii olnud ja Süürias samuti. Äh, proua Lösing saab sõna järgmisena. jah, vielen Dank äh,, Herr Vorsitz. suur tänu, härra esimees. täna hommikupoolikul käsitleti Süüria olukorda juba päris pikalt sellega seoses äh, saan ise rõhutada vaid, et Süüria-Türgi piiril on inimeste olukord muutunud väga teravaks ning äh, olukord valmistab meile suurt muret. ISIS üritab praegu Türgi valitsuse ilmselt toel läbi viia vastavas piirkonnas etnilise puhastuse. kümme tuhat inimest ootavad Türgi piiril, et Türki pääseda, aga piir on täiesti kinni. tahaksin öelda, et me peaksime siinkohal mõtlema, mis rolli me Euroopa Parlamendina kavatseme edendada, avaldamaks surmet Türgile, et ta põgenikele piirid avaks ning äh, ISISele piirid suleks ning äh, Türgi poolt nende käest nafta ostmine on ka teada fakt. ma arvan, et me peaksime isegi mõtlema selle, et äh, meil tuleks saata parlamentaarne delegatsioon Türgi-Süüria piiril olukorda vaatama. aitäh. Eh, suur tänu, Sabine. sõnasoovijaid rohkem ei ole ja läheme nüüd edasi meie päevakorraga. meil on külas äh, väga kõrgeauline külaline, nimelt härra Töne ÜRO-st. härra Töne on äh, ÜRO äh, UNRWA missiooni tegevuspiirkonna juht. härra Töne, tõsiasi, et te olete väliskomisjoni ees äh, on väga tervitatav ja see on väga õigesti ajastatud külaskäik. me võtsime eelmisel nädalal Palestiina ja Iisraeli vahelise äh, konflikti osas vastu resolutsiooni äh, Strasbourgis ja selle ja täna hommikul me rääkisime olukorrast, nii et härra Turner, me tahaksime kasutada ära võimalust äh, teiega kohtuda selleks, et rääkida täpsemalt olukorrast Gazas, kuidas vastata sealsete inimeste ootustele, et nad saaksid äh, tulla toime oma igapäevase eluga ja et nende õiguseid ei rikutaks. me tahame kindlasti relvarahu Iisraeliga näha, aga käes on nüüd aeg selleks, et leitaks ka äh, kestev lahendus. ja UNRWA missioonil on kindlasti seal väga oluline roll mängida. Te peate tagama selle, et mõlemad osapoolt koheldaks võrdselt, nii et me tahaksime teada, mida teie arvate sellest poliitilisest olukorrast, mis seal valitseb ja kuidas teie amet saab aidata kaasa rahu tagamisele koha peal ja millised on siis viimaste kuude äh, jubedate sündmuste analüüsid olnud, olnud koha peal, härra Tõne. suur tänu selle sissejuhatuse eest ja suur tänu võimaluse eest teie poole täna pöörduda. räägiksin natukene Gazast ja oma äh, agentuurist, ma töötan siis ÜRO äh, UNRWA missiooni juures, pärast seda räägin natukene poliitilisest olukorrast Gazas, konfliktist, kuidas on selline olukord välja kujunenud ja siis räägiksin paari sõnaga sellest, kuidas oleks võimalik leida positiivne lahendus Gaza äh, kõige olulisem iseloomujoon on see, et ta on väike, ta on suisa tilluke, väga väike maa-ala, kus elab aga kolm koma kaheksa miljonit inimest, asutustihedus, asundustihedus on väga suur, peaaegu täiesti linnastunud põllumajanduspiirkondi on, aga nad on väga väikesed, kuuskümmend kuni seitsekümmend tuhat äh, äh, pommituspiirkonda on sellel väga väikesel territooriumil meie ÜRO amet on unikaalne kahel põhjusel, kõigepealt me oleme ainus ÜRO amet, millel on konkreetne mandaat äh, ainult ühe piirkonna jaoks, need on siis Palestiina pagulased, Liibanon, Süüria, Jordaania, Lääne-Kallas ja Gaza on siis meie operatsiooni äh, sihtkohad ja me oleme siis, meie tegevus on nende piirkondadega pöör-, piiratud. teine iseloomujoon on see, et me tegeleme ainsa ametina otsese rakendamisega, meie oleme see, kes selle operatsiooni ellu viib, ülejäänud teised ametid kasutavad allhankeid, meie teeme kõik ise ära, nii et see operatsioon, mille juhiks mina olen kaasas, meil on äh, kolmteist tuhat äh, töötajat ja töötame siis paralleelselt ministeeriumites äh, kakssada nelikümmend tuhat õpilast on meie all tuhanded äh, haiglatöötajad, miljonid patsiendid äh,, siis äh, haldusametid, ehitusamet ja nii edasi, keskkonnaprojektid ja meil on väga suur pagulaste toetamise programm iga päev eh, saadame abi kaheksasaja kolmekümnele tuhandele inimesele, see on eh, kaks kolmandikku pagulastest, eh, kaks kolmandikku Gaza, Gaza elanikkonnast on pagulased ja ootavad baasteenuste puhul abi meilt. praegune poliitiline olukord Gazas on äh, muidugi väga keeruline. tänase konflikti allikad said alguse eelmise aasta suvel poliitilised äh, sündmused Egiptuses viisid äh, selleni nimelt äh, tunnelite sulgemine Gaza ja Egiptuse vahel. põhjuseid oli palju, inflatsioon, väga palju Egiptusest tulnud tooteid ähm, olid odavamad kui need, mis tulid Iisraelist ja teine probleem oli tööpuudus või tööjõu küsimused. enamus ehitusmaterjali tuli läbi tunneli Egiptuses, sest Iisrael ei luba ehitusmaterjali üle viia oma piiride, need ei olnud väikese äh, väikesed ehitusprojektid, mida ellu viidi, äh, tohutu suured projektid, iga päev tuli miljon liitrit kütust näiteks läbi nende kutuste, tegemist oli väga-väga suure äh, nii-öelda ettevõtluskanaliga, mis siis äh, sulgeti ja kanali sulgemise tulemuseks on ka see, et äh, Hamasi poolt äh, de facto juhitud omavalitsus Gaza sektoris sai peamise sissetuleku selle kaubanduse maksustamisest ja kui kanalid kinni pandi, kaubandus katkes, siis neil ei olnud seda sissetulekut, nii et eelmise aasta septembris sai selgeks umbes, et nad ei suuda Gazat enam valitseda ja nad peavad leidma mingisuguse alternatiivi. ja öö, nad pidid siis tegema lepi-, valima kas konflikt või Fatahiga lepitus kahjuks vähemalt lühemas perspektiivis langetasid nad siis otsuse liikuda lepituse poole kahekümne kolmandal aprillil Gazas äh, pagulaslaagris allkirjastati siis Palestiina omavalitsusega lepituskokkulepe, mis viis äh, riikliku konsensusvalitsuse kokkutulemiseni teisel juulil. tegemist ei olnud läbirääkimisega, vaid pigem allaandmisega Hamas äh, tahtis meeleheitlikult loobuda valitsemast, loobuda sellest vastutusest, nad ei tahtnud loobuda küll kontrollist, kuid loobuda valitsusest ja sellega kaasnevast kohustusest selleks, sest nad füüsiliselt ei suutnud äh, valitsusaparaati enam rahastada ametnikele maksti alates augustist eelmisel aastal kuni selle aasta märtsini umbes pool palka ja edasi enam ei saanud nad üldse mitte midagi. Äh, mõned said eelmisel nädalal osaliselt oma palga kätte, nii et põhimõtteliselt aasta jooksul said need inimesed kas väga vähe sissetulekut või peaaegu mitte üldse raha oma töö eest kui see riikliku konsensuse valitsus kokku kutsuti, siis äh, väga lühikest aega öö, äh, oleks äh, võinud valida ühe võimaluse, mis oleks äh, võinud, äh, ma ütlen võinud vältida konflikti, aga erinevad neli osapoolt oleks pidanud oma rolli mängima. kõigepealt Palestiina omavalitsus, Hamas, Iisrael ja rahvusvaheline üldsus oleks pidanud oma rolle täitma. ja tegelikult ükski nendest ei täitnud seda rolli, mida nad oleksid pidanud täitma selleks, et Gazas tagada stabiilsus ma ei ütle, et kui nad oleksid äh, selle tee valinud, oleks see konflikt olnud välditav, aga vähemalt oleks olnud võimalus stabiilsusele ja potentsiaalselt oleks konflikt olnud välditav. oleks pidanud äh, juhtuma nii, et Hamas astub kõrvale ja annab riiklikule konsensusvalitsusele võimaluse võim võtta ja osaliselt nad seda tegid, Palestiina omavalitsus pidi füüsiliselt võtma kontrolli üle Gazas valitsuse üle, seda aga ei üritatudki Iisrael oleks pidanud vähemalt kõrvale astuma ja laskma sellel uuel valitsusel kontroll haarata ja et nemad oleksid vastutavad selle üle, mis Gazas toimub. Neid blokeeriti tegelikult igalt poolt Iisraelist ja rahvusvaheline üldsus oleks pidanud toetama seda valitsust ja seda üldiselt ka tehti, sealhulgas Euroopa Liit, äh, Ühendriikide valitsus ja ÜRO aga mõned küsimused, mille oleks võinud lahendada stabiilsuse tagamiseks oleks olnud näiteks äh, de facto äh, valitsustöötajate palkade väljamaksmine, julgeolekusektori reform, avaliku sektori reform ja blokaadi osaline peatamine. praegu nimelt äh, käib siis kaheksas aasta juba sellest hetkest, kui Iisrael blokaadi Äh, välja kuulutas, materjal äh, küll lastakse üle piiri ja inimestel, kui neil raha on, saavad poest asju osta, aga mitte midagi ei tohi Gazast äh, välja vedada, mitte mingisugust sissepääsu neile turgudele ei ole, Ramallas või Haifas või ükskõik kus ei saa nad midagi muu ja see on viinud tööpuuduse massilise tõusuni ja kuivõrd ei valitud seda võimalikku teed stabiilsuseni, on siis käes konflikt, konflikt ei saanud alguse kolme teismelise röövimisest Iisraelis. sellel samal päeval, kui nad röövisid, rööviti, ütlesin ma, et see konflikt on vältimatu, raketirünnakud olid öö, uuesti käima läinud ja selge oli see, et öö, konflikt eskaleerub ja vägivald kasvab. me andsime hinnangu tollal öö, et äh, see konflikt oli ette näha, me teadsime, et see lahvatab, me teadsime ka seda, kuidas see asi hakkab kulgema, aga ei olnud mingisugust infot selle kohta, kuidas see asi peaks lõppema. ja seni oleme me samal arvamusel see konflikt ise, äh, te olete näinud seda telekas, mina nägin äh, oma silmaga Gazas see oli märksa inten-, intensiivsem kui miski, mida me oleme näinud Gazas varem, näiteks äh, meie äh, plaanid äh, olid kõik ähm, kavandatud vastavalt kahe tuhande üheksanda aasta sündmustele, kus me nägime ette, et umbes viiskümmend tuhat inimest peavad kodudest lahkuma, et oli, aga tulemuseks oli, et kolmsada tuhat inimest otsisid meie koolides varju terved ähm, piirkonnad äh, Gazas on hävitatud, äh, üle, üle kahe tuhande inimese on hukkunud, sealhulgas väga palju lapsi ja tsiviilisikute kannatused on olnud väga-väga suured psühholoogilised kahjud nii Gaza sektoris kui ka Iisraelis on samuti märkimisväärsed võib-olla saame me öelda, et kõigest sellest oleks võinud tulla ka midagi positiivset, kui selle konflikti lahendusena oleks mingi lahendus leitud, aga kõige traagilisem ongi see, et Gaza sektoris pole täna olukord ei stabiilsem, ei positiivsem ega rahumeelsem kui enne seda konflikti, sest mitte ühtegi põhilist probleemi, mis seitsmendal juulil olid probleemiks kaasas, ei ole lahendatud. kõik need probleemid on tänaseni äh, lahendamata. ja kui me nüüd äh, neid ei lahenda, siis me lihtsalt ootame kuni järgmise konflikti lahvatamist ja sinna ei lähe ilmselt poolteist, kaks aastat, nii nagu varem, vaid läheb mõni nädal, võib-olla mõni kuu on mõned asjad, mida oleks võimalik ette võtta üheskoos kollektiivselt ja ma mõtlesin konkreetselt Euroopa Parlamendi võimalustele, Euroopa Parlamendi võimalikele sammudele. kõik need neli osapoolt, kellest ma rääkisin, peavad oma rolli mängima. Hamas, nagu ma ütlesin varem, peavad nüüd kõrvale astuma ja andma öö, äh, sellele rahvuskonsensuslikule valitsuse võimaluse võim haarata Äh, nad peavad olema aga samas äh, viimased siis valmis äh, selle võimu endale võtma ja neil peab olema ka suutlikkus selleks. Iisrael peab vähemasti kõrvale astuma ja andma võimaluse sellele valitsusele kontrolli üle võtta Äh, Gaza ja Palestiina ja Iisraeli jaoks oleks positiivne see, kui nad seda valitsust toetaksid ja seda võimu ülevõtmist ka toetaksid, sest see on ainus võimalus, kuidas Gazas saavutada stabiilsus, kuidas saavutada stabiilsus läänekaldal ja Iisraelis. rahvusvaheline üldsus äh, peab seda valitsust toetama ja seda on võimalik teha läbi konkreetsete sammude. näiteks läbi haldussüsteemi reformi. see on asi, mille osas on Euroopa Liidu liikmesriikidel väga palju kogemusi, eriti kõige värskematel liikmetel, see on väga konkreetne näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit läbi oma liikmesriikide instrumentide võiks toetada stabiilsuse saavutamist kaasas. see on asi, mida on hädasti vaja. Euroopa ei saa olla lihtsalt rahakott eh, kaasasektori jaoks, vaid peab mängima äh, väga praktilist rolli stabiilsuse saavutamiseks. Palestiina omavalitsusel on abi vaja palju ja hädasti, aga meie ei peaks nendest rahvusvahelise üldsusena ette jooksma. Nemad peavad olema need, kes tegevuskavad pak-, paika panevad, nemad, kes toovad välja probleemid, nemad on need, kes peaksid küsima konkreetset abi Euroopast ja siis tuleks seda abi ka anda aga me peame tagama selle, et mõistetaks äh, seda, et äh, see, mis praegu Gazaga toimub, sõltub otseselt Palestiina omavalitsusest. Nemad peavad olema need, kes astuvad järgmised konkreetsed sammuse, sammud selle protsessi edendamiseks nemad peavad võtma endale eh, ja täitma selle kohustuse, mille nad võtsid kahekümne kolmandal aprillil, kui loodi, kui sõlmiti see lepituskokkulepe ja kui eh, kokku tuli uus valitsus. kui need sammud jäävad astumata, siis tuleb lihtsalt jälle oodata, kuni see asi uuesti pihta hakkab ja see konflikt lahvatab uuesti ja lahvatab varsti, kui neid ei lahendata kui kaasainimesed ei mõista, et on mingi muutus tulemas, et mingi lootus on, kui ei hakata taas üles ehitama Gaza piirkonda ja seda ei saa olema, kui Palestiina omavalitsus ei ole seal reaalselt kohal, see ei ole sta-, see ei ole, siis ei ole võimalik stabiilsus ei Gaza jaoks, Palestiina jaoks ega ka Iisraeli jaoks. ma sellega praegu piirduksin, vastaksin hea meelega teie kohus-, küsimustele, aga suur tänu võimaluse eest täna sõna võtta Muchas gracias por sus palabras. Eh, ahora damos... suur aitäh nende sõnade eest ja need eh, küsimused Anna Koomes alustuseks. härra Turner, teie sõnavõtt oli väga huvitav. erinev värskendav lähendus tõepoolest kogu sellele väli, vägivalla ja sõjahävituse tsüklile võrreldes sellega, mid-, mida me enamasti näeme. ja ma leian, et tõesti oli väga huvipakkuv, et te sidusite selle ka Egiptuse tunnelite sulgemisega ning sellega, kuidas teie seda nägite ette nimelt, et midagi hakkab juhtuma ning konflikt äh, ei saanud tulemata jääda. minu esimeseks küsimuseks on see, kuivõrd oluline on see, et blokaad ära kaotataks. Te ütlesite, et rahvusvaheline üldsus ei ole teinud piisavalt võib-olla, võib-olla midagi siiski on teinud, aga kindlasti mitte piisavalt selleks, et sõda vältida. aga kas blokaad tuleb lõpetada, kas see on tähtis? ja poliitilise kokkuleppe osas, kus Euroopa on? kas me maksame nagu ikka kõige selle eest, mis Iisrael hävitab? kui kaugele on jõudnud poliitiline protsess? Te ütlesite, et Palestiina omavalitsus oleks pidanud samuti rohkem tegema Äh, seda ka seoses Hamasiga, ka Hamasiga saavutatud kokkuleppega, kas Euroopa tegelikult ei saaks kuidagi rohkem toetada ja võib-olla, kas me ei peaks rohkem stimuleerima Palestiina omavalitsust just nimelt selle tegemiseks, kas me peaksime äh, rohkem sekkuma, kuidas teie näete äh, see seoses sellega, et Gaza on pideva rünnaku all? kuidas te näete Euroopa rolli? mina isiklikult eurooplasena tunnen eh, ennast väga häbiväärselt. Bueno, suur aitäh, proua Gomes. meil on piisavalt aega, aga palun siiski, et kolleegid esitaksid oma küsimused võimalikult öö, eh, otsesõnaliselt. suur aitäh! minul on üks äh, otsene küsimus. mis on saanud äh, selle humanitaarabiga, äh, mida on pakkunud Araabia riigid, ma ei räägi mitte ainult praegusest abist ja sõjajärgsetest hävitustest, vaid me teame, et Gaza on ju maailmas kõige enam rahvastatud äh, piirkond. mis on saanud Araabia riikide abist? suur aitäh ja proua de Sarnes! suur aitäh! Äh, härra Tööner, suur aitäh sõnavõtu eest ja analüüsi eest. pean ütlema, et teate, et meie toetame UNRWA tegevust muuhulgas ka eelarveliselt äh, aasta aastasse aga põhimõtteliselt äh, me näeme, et aastakümneid tehtud töö siiski ei äh, ole olukorda parandanud. Te rääkisite olukorrast kaasas, jah, väga hea, aga kui nüüd vaadata, mis edasi tehakse, ülesehitustööd viis-kümme aastat kaasasektoris ja siis Äh, võib jällegi uus konflikt tekkida, äh, sellisel juhul on ilmselge, et me peaksime paradigmat tegelikult muutma. ning UNRWA volinik, kes hiljuti ütles, et Gaza sektoris peab olukord muutuma, siis tõesti nii see on, midagi seal peab muutuma. Euroopa, Ameerika Ühendriigid peaksid lõpuks ometigi end äh, pühendama Gaza küsimusele. me oleme käinud Gazas, mina olen käinud, ka minu kolleegid kindlasti, Gaza on vabaõhuvangla nii-öelda äh, sinna võib ju abi alati anda, aga see ei muuda mitte midagi, niikaua kui põllumehed ei saa oma tomateid kasvatada, eh, tomateid müüa, kala püüda, kala müüa ja nii edasi, ei ole võimalik eh, seda jätkusuutlikuks teha. Te rääkisite tunnelitest, aga tunnelid on ju Iisraeli poole lahti, nii et ka see küsimus ei lahenda midagi vastuse saame me leida ainult poliitiliste meetodite, ta ütles, et Euroopa on ainult äh, hoiukassa, aga äh, lõpuks on minu meelest jõudnud kätte aeg, et Euroopa ka poliitilises äh, plaanis tegutseks. Eh, la siguiente es la señora Ceballos. Proua Ceballos. Ursäkta. Eh, eh, Undra har ju haft ett strategiskt partnerskap med eh, med EU sedan 1900. suur aitäh! alates seitsmekümne esimesest aastast on meil strateegiline partnerlus eh, ja mis puudutab kaasasektorit, eh, siis me oleme väga palju toetanud seda piirkonda aastaid. poliitika Palestiina-Iisraeli konflikti osas on olnud selline, et ühe sammu astume edasi ja kaks tagasi me oleme investeerinud miljoneid taristutesse, me oleme üritanud taristuid üles ehitada, seejärel on neid taristuid pommitatud ja jällegi mõne päevaga hävitatud. viha on aina kasvanud mõlemal poolel. mida teeb Euroopa? meil on partnerlus Iisraeliga, me tegelikult ju oleme ka autasustanud Iisraeli mõneti, me lootsime, et see toob endaga tulemusi kaasa, aga tundub, et see ei ole meid kuhugi viinud. küsiksin teilt, kas te usute, et meie poliitika muutub tulevikus, kas me tuleme välja uute lahendustega ning kuidas võiks Euroopa Liit panustada, kui Julgeolekunõukogu ei ole alati meie poolt ja mis tulevikku puudutab? kas võib juhtuda, et tulevikus teid kui organisatsioonil on vaja ei ole? suur aitäh, ma äh, esitaksin teile ise ka liikmena küsimuse, härra Turner. meil on pikk rünnakute ajalugu, Iisrael on äh, Teie töötajaid on tapetud viiskümmend üks teie äh, organisatsiooni asutusteadeldist on rünnaku ohvriks langenud samuti äh, haiglad äh,, koolid, kümme ÜRO äh, töötajat on äh, Iisraeli rünnakutesse hukka saanud, seitsmes rünnakus kokku on hukkunud viiskümmend kuus inimest ning ka tsiviilisikuid Äh, mida te plaanite teha Iisraeli suunas, kas on käimas ka uurimised, kuidas meie parlamendisaadikutena saaksime ähm, mõista paremini, miks ÜRO-d rünnatakse ja ka majanduslik küsimus. UNRWA palus neljasaja, neljakümne seitsme miljonist dollarist abi väikeste kahjustuste korvamiseks, mis rünnaku tagajärjel. ning äh, praegu on defitsiit juba viiskümmend viis koma üheksa miljonit dollarit. rahastatakse seda ÜRO poolt, äh, kuid samuti ka Euroopa Liidu poolt äh, üle neljakümne protsendi. millised on teie praegused raskused ja mida me veel saaksime teha, et teid aidata? suur aitäh, härra Fremm! That's me and it's Freund instead of Frem. Anyway. jah, see olen mina ja minu nimi on Freund ja mitte Frem, ütleb kõneleja <laughs> yeah.. koosoleku juhataja vabandab uh,. Thank you very much uh,, Mr Turner for. aitäh, suur aitäh selle eest, mis te täna siin ütlesite ja aitäh ka selle väga keeruka töö eest, äh, mida te ise teete ja mida teie organisatsioon teeb. Te kirjeldasite väga selgelt seda, kuidas ühest küljest Palestiina omavalitsus, mis peaks kaasasektoris vastutust äh, kandma, äh, peaks tegutsema, teisest küljest on Iisrael ju ka mängus, kes peaks kõrvale astuma ja peaks laskma Palestiina omavalitsuse tegutseda. ma tahaksin küsimata, kumb äh, neist kahest asjast võiks tegelikult äh, juhtuda ja kas Euroopa saaks teha midagi, et ühte või teist poolt mõjutada? Muchas gracias, el señor Carver. aitäh. härra Carver aitäh, aitäh, härra Tööner, selle väga põhjaliku analüüsi eest, mis puudutab äh, väga traagilist olukorda kogu Gaza sektoris. mul on paar küsimust. kas te usute, et äh, Hamasi üleskutse Iisraeli äh, riik hävitada, kas sellele kunagi tehakse lõpp ja kas see võiks muuta Iisraeli seisukohta seoses ka kahe riigi lahendusega? mida, nagu me teame, kõik praegu Iisraelis ei toeta. Senora Auken, espero verlo pron-. suur aitäh, proua Auken, palun. Your presentation here, Mr Turner. suur aitäh teile sõnavõtu eest, härra Turner. mul on üks äh, praktilist laadi küsimus meie maksumaksjate raha kohta. kui palju raha te edastate otse või kaudselt Iisraelile me oleme näinud, et UNRWA kulutused on tohutult suurenenud ja nüüd ja on ka äh, piiranguid selles osas, milliseid materjale saata Gaza sektorisse. enamus tuleb osta Iisraelist päris kõrge hinna eest, nii et ma tahaksin teada. sest me maksame, maksame, maksame. ja see on seotud ka mu järgmise küsimusega. Te räägite stabiilsuse jalule aitamisest, kas see tähendab seda, et me räägime siin püsivast äh, militaarsest okupatsioonist? meil oli blokaad varem ka, kaks tuhat kuus-seitse, ka mina käisin seal kohapeal koos arengukomisjoniga parlamendist ja mäletan, et erasektoril ei olnud mingit võimalust midagi teha see oli enne, enne Hamasi. ja nüüd on äh, blokaadilt äh, ümberpiiramiseni jõudnud. kui me räägime Euroopast, ÜRO-st, UNRWA-st, siis äh, kogu aeg räägitakse stabiilsuse taasloomisest, kas see tähendab seda, et inimesed peavad edasi kannatama seal ja meie peame maksma, sellepärast et me muudkui maksame? selle okupatsiooni eest, mis seal toimub. muidugi te nõustute, et ei saa ju Gaza sektori küsimust eraldada okupatsiooni küsimusest. Need on muidugi seotud, ma ei pea teile siin õppetunde andma, aga ja kas te ei usu, et kui meie ministrid kohe relvarahu ütlesid, et me ei saa status quo juurde tagasi minna. siis nõukogu avaldusest oli see ainus optimistlik asi või positiivne asi minu jaoks. aga see tähendas minu jaoks ka seda, et me peaksime okupatsiooniga tegelema, nii et aga sain teada, viimase resolutsiooni kaudu, mis oli täielik äh, läbikukkumine minu jaoks, et seda kaasas on ikkagi status quo, see tähendab seda, et me, kas me peame siis äh, tavalise äh, olukorda juurde tagasi minema, kas ja võib-olla piirdume ainult sellega, et mõnekilomeetrine juurdepääs on merele. kui me seda teeme, siis see puudutab meie poliitilist vastutust, aga siis me peaksime lõpetama üldse kahe riigi lahendusest rääkimise, sellepärast et sellega me ütleme, et me tegelikult ei tee mitte midagi, et seda saavutada. sellisel juhul me peaksime oma seisukohti, oma sõnavõttu muutma. proua Aukenit katkestatakse. härra Panseri. La mia domanda è questa, intanto grazie per la sua presenza. L'Unione Europea. Aitäh minu küsimus on järgmine. Euroopa Liit on peamiseks Palestiina omavalitsuse rahastajaks ja ka suurimaks turuks äh, ekspordi osas Iisraelile. mina tahaksin aru saada nüüd. Äh, võttes arvesse kõiki neid probleeme, mida te mainisite, kas te ei arva, et on kätte jõudnud aeg midagi rahaküsimustes ette võtta, nii et me sunniksime nii Palestiinat kui Iisraeli rahuprotsessis kokkuleppele jõudma, sellepärast et kätte on jõudnud aeg ka sellele rõhku panna. meil on vaja vajalikud tingimused selleks luua. suur aitäh! härra Hadži Georgiev. suur aitäh, me külastasime hiljuti Palestiinat ja ma usun, et me nägime seal peaaegu kõike, peaaegu ütlen, sellepärast et meid ei lastud kaasa sektorisse. ja siinkohal tahaksin pöörduda kolleegide poole, kes ei hääletanud meie muudatusettepanekute poolt, millega mõisteti hukka Iisraeli poolne keeld meie Gazasse laskmise kohta. me ei küsinud Iisraelilt luba Gazasse minna muidugi, mis riik ikka tahab oma kuritegusid äh, näidata ja see oli ka põhjuseks, miks nad meid sinna ei lasknud. mulle öeldakse, et Hamas on terroristlik organisatsioon ja nii ta on, ma ütlen, aga kui kaheksa aasta vältel me peaksime elama Brüsselis ilma vee, elektrita ja pommide all, siis milline oleks meie positsioon? kuidas me sellesse suhtuksime? asunikud miks on kolmsada asunikku linnas, kus on kümneid tuhandeid palestiinlasi, seitsesada sõjaväelast selleks, et, et neid asunikke kaitsta, neile makstakse sellest, et nad selle asunikud oleks. mis käitumine see on, kas parlament saab sellega nõustuda? ma ei räägi siin Euroopa Liidust, vaid Euroopa Parlamendist, kes tegelikult on selle aktsepteerinud me nõuame küll äh, sanktsioone näiteks Venemaa suunal, väga hea, kasutame siin oma demokraatlikku äh, õigust, aga samas me meelitame, keelitame Iisraeli. kui me Iisraeli vastu sanktsioone ei nõua, siis me mingeid lahendusi ka ei suuda leida. ja lubage mul ütelda, et minu meelest Iisrael tegelikult ei soovigi mingeid lahendusi. Putsner. tahaksin rääkida samas suunas. ma, ma ei usu, et me suudame midagi saavutada, kui me Iisraelilt eristaatust ära ei võta, mis tal kaubanduses meiega on, nii et ma paluksin teil tõsiselt järgi mõelda selle üle, sest ainult sel, sellisel viisil toimides saame me midagi muuta. Laura, kes pärast, senor Bashir. nüüd saab sõna viimane kõneleja. Basir oh,? Ah, sorry about that uh,. I would like to echo. vabandust. Äh, tahaksin äh, nõustuda sellega, mida mitu inimest täna on juba öelnud. asjaolud on selged. meil on üks osapool, kes ei soovi probleemi lahendust. peaaegu kaks miljonit inimest elavad vabaõhuvanglas, ma olen käinud seal, olen näinud, missugune seal olukord on usun, et meie Euroopa Liidus ei tohi istuda siin ja lasta sellel kõigil toimuda praegusel ajal. ma usun ka, et eristaatus, mille me Iisraelile oleme andnud, peab lõppema. Iisrael, nagu ka Lõuna-Aafrika apartheidirežiim, tuleb võtta vastutusele. Palestiina peab sündima riigiga, riigina. tuhande üheksasaja neljakümne üheksandal aastal oli Palestiina riigi jaotamise aluseks see et, et kuuskümmend protsenti pidi jääma Palestiinale ning nelikümmend protsenti minema Iisraelile. Oslo kokkulepe kinnitas uuesti Palestiina riigi loomise vajadust. maailmas on ainult üks riik, mis takistab selle Palestiina riigi sündi ja selle, see riik on Iisrael hiljuti ütles Prantsuse välisminister seoses äh, hiljutise pommitamisega, et me peame suruma neile peale kokkuleppe. vastasel juhul järgneb tragöödia tragöödiale. ISIS ei ole mitte midagi muud kui tragöödia, mis on sündinud Palestiinas tohutu arv konflikte leiab aset äh, Lähis-Idas tulenevalt sellest, missugune olukord on tekitatud Palestiinas. kui Iisrael oleks saavutanud õigl-, soovinud õiglast lahendust, miks ta ei, ei lase siis Palestiinas elavatel inimestel oma kodumaale pöörduda? ei, ei lasta. tegemist on sisuliselt etnilise puhastusega. nii et kui me ei ole mitte midagi teinud selle takistamiseks ega muutmiseks, me peame avaldama Iisraelile survet ja lubama palestiinlastel tagasi pöörduma, pöörduda oma kodumaale, tegelikku Palestiinasse. aitäh, nüüd kolleeg Sakorasa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση που έκανε στην... Aitäh kõigepealt, ütleksin, et olen äh, igati päri sellega, mida rääkis härra Harji Georgiev. ta kirjeldas täpselt seda, mis toimub praegu Gazas. mul on teile üks küsimus, härra Tööner. kas te tõesti usute, et stabiilsus Palestiinas sõltub praegu Palestiina omavalitsusest Gazas või siis kogu piirkonnas? või tuleks lihtsalt okupatsioon lõpetada? palestiinlased, me peaksime selle selgelt välja ütlema. Teie seda selgelt ei teinud seda sõna ei ole kasutatud, teie seda ei kasutanud, et Palestiinas toimub okupatsioon. Iisraeli armee on okupatsiooniarmee ning äh, see, mida Iisraeli armee teeb, on puhastus. kas sellega nõustuda või mitte, no te rääkisite siin fundamentalistidest, ekstremistidest, minu hinnangul on tegemist vastupanuvõitlejatega sisuliselt nad kaitsevad äh, oma inimväärikust, oma kodumaad. ma ütlesin selle välja ning äh, ma tahaksin rõhutada veel, et äärmiselt oluline on, et me mõistaksime, et rahu selles äh, piirkonnas ei tule seni, kuni üks rahvas teist rõhub. ka teised on selle küsimuse juba tõstatanud. praeguseni oleme me olukorras, kus hävitatakse järjest seda, mida teie olete ehitanud, kui teie töötajaid tapetakse, koolid lõhutakse, terved linnajaod tehakse maatasa, kus elavad põgenikud ja ometi midagi ei tehta selle peale ÜRO vaatleja ütles hiljuti, et et me peame tagama, et need ehitusmaterjalid, mis piirkonda lähevad, need kasutatakse tõesti e-, majade ehitamiseks. Öelge mulle, härra Tööner, kust tuleb niisugune suhtumine, passiivne suhtumine Iisraeli, et ei räägi okupatsioonist, ei mõista hukka, samas kui mina, kes ma toetan teie tööd Gazas, see on väga oluline. olen selle, selle välja öelnud. Eh. aitäh, esitatud on päris palju küsimusi ja, ja nüüd on meil võimalus kuulata vastuseid. For... aitäh. mul läheb natuke aega, et need küsimused eh, läbi seedida kõigepealt, ja tõesti, ma seda välja ei öelnud, et Gaza ja, ja Lääne-Kallas on, on tõesti okupatsioonitsoon praegu. Iisraeli okupatsioon valitseb seal. mitu inimest rääkis blokaadist ja okupatsioonist ning seadis küsimuse alla stabiilsusest rääkimise õigsuse okupatsioon peab tõesti lõppema, blokaad peab lõppema, need on eeldused pikaajalise stabiilsuse kujunemiseks piirkonnas ent minu mure praegu on suuta selle aasta lõpuni ära elada. minu mure on tagada, et inimesed Gazas saaksid minna koju ja jääda ellu. minu mure on praegu selles, et meil tulevad uued konfliktid järgnevatel kuudel, nädalatel, kui meil ei järgne kiireid meetmeid praegu piirkonnas ning selleks on kohe vaja et Palestiina omavalitsus midagi teeks, et Iisrael midagi teeks, et Hamas midagi teeks ja et rahvusvaheline üldsus midagi teeks. kui need neli osapoolt ei astu samme kohe praegu, siis puhkeb peagi uuesti vägivald. sest eh, frustratsioon ja viha Gaza elanikkonna seas on, on, on suurem kui kunagi varem Need, kes seal on käinud teie hulgast, on kindlasti kursis sellega, et Gaza inimesed on väga sitked. Nad on suutnud säilitada oma väärikuse, suutnud säilitada lootuse ning jäänud sinna. aga käesoleva konflikti algusest alates on see muutunud, isegi ÜRO töötajad kes on väga priviligeeritud selles olukorras, sest neile makstakse töötasu, isegi nemad tahavad ära minna praegu inimesed räägivad, et nad tahavad oma lapsed ära viia Gazast. praegu on esimest korda illegaalne sisseränne Gazast ning äh, te olete kindlasti kursis selle laevaga, mis, mida rammiti ja mis uppus Vahemeres. nii et stabiilsus on, on praegu eeldus, mingi stabiilsuse saavutamine on eeldus, et me saaksime üldse hakata rääkima pikemas plaanis okupatsiooni lõpetamisest ja meetmeid on vaja kohe, mitte kuue kuu pärast ja meetmeid on vaja kõigi osapoolte poolt. nüüd natukene seoses arvudega. meil oli umbes sada kaheksateist äh, meie ehitist, mis said kannatada, ainult üks nendest hävitati täiesti see on üks hoolduskeskus, ei, enamus ehitisi, mis seal kannatada olid, koolid, aga päris maatasa neid ei tehtud. ühes piirkonnas, Kusanis, Ida-Kanuni lähedal äh, hävitas Iisraeli armee küll tõesti terve korpuse klassiruume, sõites sellest tankidega läbi, aga, aga muidu koole äh, kui selliseid mujal ei hävitatud. Gaza ülesehitamine sõltub mitmest asjast loomulikult rahastamine on üks küsimus, aga sisuliselt teisejärguline. Äh, olulisem veel on ehitusmaterjali kättesaadavus. proua Deseri oli äärmiselt oluline kokkuleppe sõlmimisel kaasas ehitusmaterjali tarnimiseks riigi ja, või valitsuse ja eraisikute ehitusprojektide jaoks. see lahendus mis oli suurepärane saavutus, sõltub Palestiina omavalitsusest ning selle kontrollist ministeeriumite üle sõltub sellest, kas Palestiina omavalitsuse ametnikud on kontrolli teo-, teostamas piiridel. sellega on Iisrael päri olnud. ning äh, ma ei räägi praegu blokaadi lõpetamisest ja nii edasi, aga selles küsimuses on Iisrael nõus olnud. ja see on väga oluline, et äh, Gazas saaks mingi ülesehitustöö alata ja selleks on vaja praegu meetmeid Palestiina omavalitsuse poolt laiem küsimus seoses blokaadiga. ja rahuprotsessiga ning sellega, mida Euroopa Liit saab partneri, kaubanduspartneri ja rahastajana teha eh, selleks, et suruda peale mingi kokkulepe neile pooltele. no sisuliselt tegelikult ei saa suruda kellelegi mingit kokkulepet peale, pooled peavad ise kokku leppima ent ähm, nagu te ütlesite, et Euroopa on reeglina suurim rahastaja äh, Palestiina omavalitsusele ja suurim kaubanduspartner Iisraelile, nii et äh, oleks täiesti mõistusevastane öelda, et Euroopal mõju puudub selles piirkonnas. okupatsioon, nii hull kui see palestiinlastele ka on, on samuti väga negatiivne Iisraelile. ma ei usu, et Iisrael, Iisraeli tulevik saab olla pilvitu ta okupeerib territooriumi, kus elavad, elab väga suur arv inimesi. Euroopa loomulikult peaks tegema rohkem oma vahendeid kasutades ja peaks esinema häälekamalt. miks okupatsioon jätkub? sellepärast, et sisuliselt see ei maksa praktiliselt mitte midagi. okupatsioonist maksavad äh, palestiinlased, maksab Euroopa maksumaksja ning äh, seni, kuni okupatsioon, okupatsiooni saab nii odavalt teha, seni okupatsioon tõenäoliselt jätkub, et siin tuleks midagi muuta. konkreetne küsimus seoses humanitaarappiga Araabia riikidelt. Araabia annetajad eelistavad paigutada raha ehitusprojektidesse, nii et enamus ähm, ehitusraha, mis meil on, tulebki Araabia riikidelt. Nad äh, hüvit-, katavad meie üldkuludest väga väikese osa, meie tervishoiuprogrammid, meie ehitiste haldusprogrammid ning kakssada üheksakümmend viis miljonit dollarit äh, oli meil kogu fond ja Araabia üks annetaja hiljuti lubas meile sama suure summa, kui me saame Euroopalt üldse. nii et äh, Araabia annetajatelt me saame päris palju. ning äh, eelarveline toetus või eelarvest toetamine, selle kohta avaldati arvamust, et see ei anna tulemusi. no mul, ma sellega ei nõustu, ma väga tahaksin, et meil ei oleks nii palju raha vaja meil tuleb varsti viies üleskutse humanitaarabi andmiseks ja raha kogumiseks Palestiina inimeste aitamiseks. me ei peaks seda tegema, seda raha saaks paremini kasutada, aga see raha, mis me saame meie üldkulude fondi Euroopa Liidust, on tohutult oluline, et tagada haridusteenused näiteks, mida me oleme taganud Palestiina tervetele põlvkondadele ja mis on olnud tohutult olulised inimarengu plaanis Palestiinas sest eh, me oleme sisuliselt loonud standardi piirkonnas ja riigid on pidanud sellega kaasa minema, see on olnud väga positiivne. ning eh, kõik hinnangud on täpselt samuti eh, öelnud, et, et see raha on kulutatud väga hästi ning ressursse on kulutatud ka väga tõhusalt läbi meie organisatsiooni siis küsis keegi, kuna me saaksime lõpetada, lõpetada oma operatsiooni. no mina suure heameelega oleksin viimane Gaza operatsiooni direktor, sellepärast et see tähendaks, et on leitud õiglane lahendus Palestiina põgenike küsimustele ja ja UNRWA-t ei ole enam vaja ja, ja see oleks tõesti päev, millal, millal võiks juubeldada. seda aga karta niipea ei ole, ent, ent lootama seda tahaksin väga, et kunagi niisugune päev tuleb seoses katsetega või seoses äh, rünnakutega meie ehitiste, meie asutuste vastu. ÜRO neutraalsus on kannatanud kõigi poolte käe läbi viimases sõjas. kolm, äh, kolm, kolm asutusse paigutasid äh, paigutasid võitlejad relvi ning äh, meie oma kontrolli käigus leidsime need relvad, me teatasime maailmale sellest. kõige hullemad näited äh, olid äh, need, milles, mille puhul kolmes meie koolimajas said inimesed surma, põgenikud surma ning kõigi nende juhtumite puhul oleme algatanud uurimise ning põhiküsimus kõigi nende juhtumite puhul ongi, et kas Iisrael toimis proportsionaalselt ja, ja, ja viis läbi analüüsi enne jõu kasutamist tsiviilelanike ootuse tagamiseks. kui selles piirkonnas mingi sõjaline oht oli ja selle, selle kohta ei ole tõendeid esitatud, näiteks Bethanun esimene juhtum, kui seal oli mingi sõjaline oht, mida Iisrael on väitnud, ent ei ole tõendanud, et keegi kuskil kaheksakümne, saja meetri kauguselt meie koolist lasi tankitõrjeraketi, kas siis oli proportsionaalne pommitada kogu seda piirkonda, teades, et seal oli kool tõesti sadade mürskudega või Jabalis saja viiekümne viie millimeetriste haubitsate tuli oli proportsionaalne vastus äh, sarnasele intsidendile? kas arvestati tsiviilelanakonna ohutust? kui tulistati kolme mootorratturi suunas, keda arvati olevat ekstremistid ja see mürsk maandus tegelikult meie varjupaiga väravas, kus oli kolm tuhat inimest, vot kas see oli proportsionaalne, need on küsimused, millele me ootame vastust uurimiselt. ning äh, lõpetuseks, mida ma tahaksin öelda vastuseks nendele küsimustele? ma rääkisin palju stabiilsusest, sest stabiilsus on praegu prioriteet. see, et meil äh, tuleb mingi püsiv stabiilsus, on loomulikult illusioon kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelset olukorda enam ei ole. Hamas enam ei saa tagada julgeolekut Iisraelile Gazas. kui meil ei muutu midagi kiiresti, ei muutu avalike teenuste korraldamine, ei tagata ametnikele tasu maksmist, ei tagata ülesehituse võimalust, siis rahu ei tule, turvalisust ei tule ei inimestele Gazas ega inimestele Iisraelis ja loomulikult tuleb lahendada ka okupatsiooni küsimus. Euroopal on siin märkimisväärne roll. aga hetkel on pall mitte ainult, mitte rahvusvahelise üldsuse, vaid palestiinlaste väravas. Nad peavad ise ütlema, missugust valitsust nad tahavad, mida nad tahavad rahvusvaheliselt üldsuselt ja, ja kuidas seda konkreetselt saada. Muchas gracias. Eh, suur tänu, härra Tšana. ma tahan teid tõesti kogu südamest tänada, et tulite väliskomisjoni külla siia Euroopa Parlamenti. ja ma tean, et teie teate, et meie parlament on avatud ÜRO suunas ja me hindame kõrgelt teie tööd. nüüd viieminutiline paus ja siis järgmine osa meie istungist.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 so I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. kallid kolleegid, hakkame võib-olla pihta. If, if everybody could take their seats, including palun võtke istet ka teie seal tagaotsas, kes te peate seal eh, oma kohtumisi siin saalis, istuge palun maha, me oleme juba jäänud aega vast natukene maha, see on minu süü ja vabandan, aga päevakorras on palju mina olen Linda McEwen, olen parlamendis arengukomisjoni uus esimees ja tervitan teid siin härra Kuusoga koostöös, kes on Ahveti komisjonist aseesimees siin ja proua Valenciano eh, siis äh, inimõiguste allkomisjonist proua Valenciano on inimõiguse allkomisjoni esimees. tegemist on meie komisjonide ühiskoosolekuga selleks, et tutvustada selleaastase Saharovi auhinna kandidaate. tegemist on valikuprotseduuri algusega kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Sahharovi laureaadi leidmiseks. meie komisjonid hääletavad kahe nädala pärast, seitsmenda oktoobri teisipäeva hommikul ja edastame siis kolme kandidaadi nimed äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile, kes langetavad oma otsuse laureaadi osas kuueteistkümnendal oktoobril Brüsselis kallid kolleegid, Sahharovi auhind on võib-olla Äh, parlamendi inimõiguste alases töös kõige nähtavam äh, osa üldse ja tänu meie parlamendile on jäänud Euroopa Liidus alles konkreetselt demokraatiale ja inimõigustele seotud instrument ja me oleme aastate jooksul seda hoidnud tähelepanu all ja nõudnud seda, et meie välisteenistus ja komisjon teeksid rohkem ära selles valdkonnas. kui me räägime nüüd äh, koostöös siis me räägime ka inimõigustest, kui partnerlus tuleb äh, partnerriikidega aruteluks, siis ka siis räägitakse inimõigusi, me võtame vastu resolutsiooni inimõiguste kohta ja jälgime olukorda paljudes riikides. ja kui me inimõiguste osas hääletame, siis neid resolutsioone võetakse väga tõsiselt väga paljudes riikides meie laureaatide seas on palju kuulsaid inimesi ning äh, me üritame tagada ka nende laureaatide tööd edaspidi. tahame neid, tahame tagada selle, et neil jääks piis-, liikumisvabadus oma tegevuse elluviimiseks oma koduriikides. kolleegid, see kui pühendunud me oleme, see peegeldub täna ka selles, kui palju kandidaate on esitatud üle terve maailma piirkonnad, mis on seealse esindatud, on Lähis-Ida, Põhja- ja Kesk-Aafrika, Ida-Euroopa ja Kaukaasia piirkond, need on strateegilised äh, osad maailmas, kus inimõigusi ja vabadusi rikutakse rutiinselt äh, ja on samas Euroopa Liidu partnerpiirkonnad arengu, inimõiguste ja julgeoleku valdkonnas kes iganes lõpuks valitakse laureaadiks, äh, me kõik teame seda, et kõik need kandidaadid on ära teeninud meie toetuse äh, ja tegelevad inimõiguste erinevate aspektidega, mis kõik äh, peaksid olema arutelul. enne kui ma annan sõna meie kolleegidele, kes tutvustavad siis Saharovi auhinna kandidaate, tahaksin teile natukene rääkida veel sellest, milline see menetlus on olnud. kandidaadi esitamise tähtaeg oli kaheksateist september. seitse äh, sobivat äh, nimetamist, reeglitele vastavat nimetam-, kandidaati on esitatud ja nende lühikirjeldus on ka teil dokumentide seas ja nüüd ma paluksin, et esitataks äh, neid kandidaate siis, neid esitanud saadikute poolt ja teeme seda täiesti ilguses järjekorras ja kõik rahvasaadikud, kes on esitanud kandidaadi, saavad umbes kümme minuti, täpselt kümme minutit kõneaega selleks, et tutvustama oma kandidaati. selleks läheb umbes seitsekümmend minutit siis kokku. ja alustame härra Mahmoud al-Assali ja Luis Rafael Sacco kandidatuuri esitamisest. Äh, ECR fraktsioon on nad seadnud ja Anna Zaborska äh, on siis äh, see, kes äh, saab sõna. ei, siiski, vabandust, äh, Mark Teemesmaaker ja Anna Zaborska mõlemad saavad sõna ECR fraktsioonist ja Rahvapartei fraktsioonist ja tutvustada seda kandidaati, ma ei tea, kes esimesena võtab sõna. nii et palun, härra Teemesmaaker, te saate esimesena sõna, teil on viis minutit kõneaega, et tutvustada seda kandidaati ja siis proua Zaborska, Zaborska, teie saate sõna. härra Teemesmaaker, palun suur tänu, proua esinaine. jah, tõesti, ma tahaksin teile tutvustada meie kahte kandidaati. mina olen ECR fraktsiooni koordinaator siin, aga tegemist on ühtse ettepanekuga, mis koondab teisi kolleege teistest fraktsioonidest ja proua Zaborska omalt poolt lisab juurde sellele, mida mina kavatsen öelda kui mõistus äh, uinub, siis on tulemuseks ähm, koletised. Äh, Francisco de Goya ütles seda üle kahe sajandi tagasi ja ühes oma öö, äh, töös ta seda ka väljendas. täna oleme me Süüria ja Iraagi kodusõja koletistega silmitsi ähm, religioosne kihutustöö, äh, sellest on palju räägitud väliskomisjonis, selline ülepaisutatud äh, usuhullus äh, viib tagakiusamise ja inimeste tapmiseni. ja see võib viia selleni, et inimesi rünnatakse lihtsalt sellepärast, et nad kuuluvad ühte või teise usu äh, lahku. see, mis Iraagis ja Süürias täna toimub, meenutab meile inimajaloo kõige pimedamaid ajastuid on inimesi äh, maailmas, kes nõuavad vabadusi, väärikust igale inimesele, igale inimelule ja see nõuab nendes piirkondades suurt julgust ja vaprust. tegemist on tööga, mis läheb kaugemale äh, sellest äh, peamisest tööst oma elu päästa me peame austama neid inimesi, kes on erilised ja kes võitlevad selle töö eest. patriarh Luis Rafael Sacco ja professor Mahmoud al-Assali on meie kandidaadid. Luis äh, Rafael Sacco on ähm, äh, Kaldani katoliiklik patriarhaat Babylonias ja esindab äh, Iraagi kristlaskogukondi. ta näitas üles äh, suurt äh, vaprust oma tegevuses ning on alati üritanud tagakiusatud inimesi äh, aidata põgeneda. ta on keeldunud äh, vaiki olemast selle kohta, mis äh, Mosulis on toimunud. Mahmud al-Assali ees oli dilemma, kas ta peab hukkuma või äh, kaitsma oma usku ja ta maksis kõige suuremat, kõige raskemat hinda, mida inimene saab üldse ähm, maksta Mosuli kristlaste eest, nimelt ta andis selle eest oma elu, ta nimelt tapeti kahekümnendal juulil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Mosul. radikaalne öö, äh, moslem mu, öö, äh, radikaalsed moslemid ähvardavad Euroopat, aga ähvardavad ka ülejäänud määrmaad. see niinimetatud riik, mis nüüd on loodud territooriumiga, tõmbab endale ligi noori inimesi, radikaalseid noori meie endi linnapiirkondades Hamburg, Haag, Brüssel, Pariis, Berliin. sajad inimesed lahkuvad sealt ja me näeme neid siis videotel ja verejanulistel piltidel äh, internetis võitlemas ähm, seal äh, hiljutine rünnak juudi muuseumile Brüsselis, mis on siinsamas nurga taga, äh, meenutab seda kõike, mis praegu toimub, nii et meil on poliitiline vastutus. loomulikult kord tuleb tagada, aga mõista tuleb ka seda, et me oleme lähenenud sellele kõigele ainult väga ühesuunaliselt. sellised väärtused nagu sallivus, mõistvus teiste inimestega kuidagi äh, ühise keele leidmine on need, millele me peaksime panustama ja millele panustasid Luis Rafael Sako ja Mahmoud Al-Assali. Saharovi auhinna eesmärgiks on ähm, anda auhind inimestele sõnavabaduse eest ja need inimesed on erakordsed inimesed erakordsetes oludes ja kui te olete silmitsi sellise erakordse kurjusega, nagu seda on need inimesed, tuleb tagada see, et me äh, auhinnaga pärjame neid inimesi, kes äh, oma elu on kaalule seadnud. usuvabadus inimväärikuse ja inimelu austamine on see mudel, mis on mudeliks ka meie tulevikule. kui me tahame selle koletise pea maha raiuda, siis me ei saa seda teha mitte ainult läbi sõjalise jõu, vaid läbi moraalse veendumuse. nagu ma ütlesin alguses, me ei taha kõrvale vaadata sellest probleemist, me peame selle koletise vastu astuma ja selle üle võidu saavutama ja loodetavasti, kui me seame, anname, saame laureaadiks need erakordsed inimesed, siis me selle saavutame. suur tänu, ütleb proua McCaven ja suur tänu ka ajast kinnipidamise eest, proua Zaborska järgmisena. suur tänu, proua juhataja. kallid kolleegid, daamid ja härrad. ei ole kõhklustki, et see, millega me oleme silmitsi täna Iraagis, on rahvamõrv tegemist on nõrgestatud keskvalitsusega, kes on jagunenud kolmeks šiitideks, sunniitideks ja kurdideks. samuti olime tunnistajaks äh, kristlaste saatusele, kes on selles piirkonnas elanud aegast, algusest peale. me näeme seda, et neid on sunnitud oma kodudest lahkuma ja lahkuma oma öö, äh, öö, äh, koduriigist. lisaks sellele neid äh, kiusatakse taga, äh, kuritarvitatakse neid, vägistatakse neid, müüakse neid maha islamiriigile, ISISele orjadena. me teame, et see toimub, me oleme olnud selle tunnistajaks. inimõigused äh, on osa inimeseks olemisest, kui inimesel võetakse ära inimõigused, siis on iga inimene siin maamunal ohus ja sellepärast ei piisa ainult sellest, et me näitame üles kaastunnet. me peame tegutsema. kui me ei tegutse, siis äh, äh, kaob humaansus. patriarh Sako ütles hiljuti Genfis äh, maha selle, mis tuleb teha Eh, inimkonna päästmiseks ja humaanansuse päästmiseks Iraagist ja ütles, et me peame jätkuvalt andma humanitaarabi, pakkuma varju, eh, toitu, jooki, ravimeid, rõivaid eh, pagulastele, nendele, kes on üle elanud selle sõja ja kes leiavad tee nendeni. peame toetama neid, kes aga pöörduvad ka tagasi kodudesse aga me peame leidma ka poliitilise lahenduse selleks, et vabastada Ninive ja Mosul. ÜRO mandaati on hädasti vajaks selleks, et tuhandete inimeste õiguseid kaitsta, kes on täiesti kaitsetuks jäänud selles piirkonnas. see on eeltingimus äh, selleks, et äh, inimesed, kes on küladest välja aetud, saaksid koju tagasi pöörduda Äh, ja õhurünnakute osas äh, ütles härra Sako niimoodi. inimõiguste kaitse ja iga kodaniku kaitse on ainus viis, kuidas tagada rahumeelne kooseksisteerimine. sõda on alati halb valik ja toob ainult õnnetust. Euroopa Liit ei ole äh, rahu tagamiseks sõjaväge ega muid, muud, muid vägesid Euroopa Parlament äh, ei saa teha muud, kui saata oma jõud äh, läbirääkimistele. aga me võime oma veendumusega näidata suunda, kui me anname Saharovi auhinna nendele, kes äh, võitlevad kristlaste õiguste eest Iraagis ja sõnavabaduse eest. sellega me näitaksime seda, et me hoolitseme nende inimeste eest, ei ole sugugi juhuslik, et ähm, meie ettepanekus on kaks kandidaati, üks kristlane ja teine moslem. me arvame, et ainult vastastikune austus võib viia jätkusuutliku rahuni. patriarh Sako ja professor Al-Assali näide äh, taastab tuhandete kristlaste ja moslemite lootuse äh, isegi kõige nende pimedamatel aegadel, et äh, humaansus võidab ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes meie kandidaati on oma allkirjaga toetanud ja et on võimalik esitada need inimesed. me oleme kogunud äh, üle kaheksakümne allkirja toetuseks, äh, peaaegu kaks korda rohkem, kui on vajatud. ja mm, on tunnistatud see kandidaat äh, tingimustele vastavaks ja me tahame olla need, kes annavad Iraagi rahvale äh, lootust ja süstivad neisse usku, et on võimalik inimlikkuse pööre tagasi puuruda. ma taha, pöörduda, ma tahaksin, et meie veendumus saaks toestumist, see veendumus, et inimõigusi ei saa eirata või kellegilt võõrandada. ma tahaksin, et te mõtleksite kristlaste saatusele Iraagis ja toetaksite Luis Rafael Sacco eh, oma rahva esindaja ja kaitsja kandidaati ning professor Mahmoud Allah Sali kandidatuuri postmortem äh, mõttevabaduse auhinna laureaadiks äh, aastal kaks tuhat neliteist. Zaborska, thank you also for sitting close. aitäh ja aitäh ka, et äh, ajast kinni pidasite. nüüd läheme edasi järgmise kandidaadi juurde. Muad Bilguate, Ala Jakubi ja Ala Abdel Fattah ja nemad on nimetanud äh, Euroopa Ühinenud Vasakpoolselt Nordic Green Left ja sõna saab äh, proua Marie-Kristin Veržia. kas ta viibib kohal? Yes. olite äh, kaamerate taga, ei näinudki teid. jah, palun, teil on kümneks minutiks sõna. aitäh pärast jaanuaris kaks tuhat üksteist äh, traagilisi sündmusi on äh, Kesk-Lähis-Ida sündmused äh, ja hullemaks muutunud on võideldud sotsiaalse õigluse mu nimel ja me näeme, et praeguseks ei ole tulemused rahva ootuse kõrgusel ja noorte ootuste kõrgusel. ei ole mõtet mainida olukorda Liibüas, Süürias ning äh, osad riigid isegi on äh, täiesti unustesse vajunud nagu äh, Bahrein. Muad Melguadala ja Kubiala Abdel Fattah on sümbolid ja sümbole-, sümboliseerivad noorust, noorte lootust, ootust paremate päevade nimel. Nad uskusid sellesse, et nende riik lõpuks ometi eh, jõuab demokraatia teele, nad eh, arvasid, et saavad ennast vabalt, eh, oma arvamust vabalt avaldada. Neid kõiki on nende riikide, koduriikide kohtusüsteemid taga kiusanud, olukord neis riikides on väga keerukas, muuhulgas ka seoses Euroopa Liiduga. Need riigid on äh, neid inimesi nende arvamuse avaldamise eest äh, maha surunud. Moed Belguet on kahekümne kuue aastane marokolane Casablancas pärit äh, räppar ning kahekümnenda ähm, jaanuari liikumise aktivist, ta on kolm korda süüdi mõistetud vähem kui kolme aasta jooksul vangistusse ja ta on tuntud seetõttu, et alates, alates kaks tuhat üksteist on pidevalt politseiga äh, pidanud maid jagama, ta on äh, väljendanud äh, allasurutud äh, mõtteid, ta võitleb politsei korrups-, mm, kuritarvituste korruptsiooni vastu. Need, kes teavad, mis Marokos toimub, teavad, millega on tegemist. me seda küsimust ei aruta, vaid küsimus on selles, kas meil on õigust ennast vabalt väljendada riigis, mis soovib olla eeskujuks naaberriikidele. see noor äh, inimene äh, kritiseeris kuningat, tegemist oli tema majesteedi äh, solvamisega. ta just vabanes vanglast ning äh, apellatsiooni äh, äh kohtuistungit oodatakse, ta väidab, et on süütu äh, Alaja Kubi on äh, noor kahekümne kuue aastane tuneeslane, ka samuti räppar, ka tema võitleb kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, meeleavaldajate nimel, teda on hirmutatud, äh, politsei on vägivalda tema peal kasutanud selle eest, et ta oma lauludes mõistis hukka politseijõudude käitumise. ja samuti mõistis ta hukka korruptsiooni, ta mõisteti, on korduvalt süüdi mõistetud seetõttu, ning äh, tema üle on kohut mõistetud äh, tema äh, laulude sõnade pärast. Alla Abdel Fattah on noor äh, blogipidaja, kaheksakümnendal aastal äh, on vangi mõistetud, ta on võidelnud Egiptuses äh, avalike vabanduste nimel teda on süüdistatud selles, et teda on üles kutsunud osalema keelatud meeleavaldusel ning praeguse Egiptuse režiimi puhul me teame, mida see tähendab. Need kolm noort inimest on sümbolid. selle noorus sümbolid, kes on Põhja-Aafrikas noorusümboliks, kes usuvad ju endiselt, et vabadused on kõigile, nad on öelnud kõvasti välja selle, mida nad tahavad ning ei karda tagajärgi. Nad ei taha enam karta, see tõenäoliselt ongi kõige olulisem sõnum kahe tuhande üheteistkümnenda aasta liikumistest Saharovi mm, preemia kandidaatiks nimetades tahame näidata seda, et Euroopas kuulatakse endiselt neid hääli, kes võitlevad äh, sõnavabaduse ja põhivabaduste eest. me kaitseme neid äh, väärtusi eriti neis riikides, kellel on priviligeeritud suhted Euroopa Liiduga. Nende poolt hääletamine oleks märguanne neile noortele kui ka äh, nende riikide valitsustele. see näitab, kuivõrd suurt tähtsust mm, pöörab Euroopa Liidu parlament põhivabadustele vabadustele ning sõnavabadusele. Saharovi auhinnaga peame me kaitsma, kaitsma mehi ja naisi, kaitsma neid eh, ohtude eest, mis neid varitsevad eh, see peab aitama neil vältida kõige hullemat. kui me anname sellele noortele, kes on kahekümne kuue kuni kolmekümne kahe aastased, on lootuse märk, lootuse märk tuleviku jaoks see näitab, et inimõigused on universaalsed hetkel, mil kultuuriline suhtelisus äh, on äh, tekitamas probleeme kõike, mitte ainult lõunas. tegemist on äh, sotsiaalse õigluse ning võrdõiguslikkuse märguandega. seega ma palun, et te toetaksite Muad Belguati ala Jakubid ja ala Abdel Fattat, aitäh! Thank you, madam! aitäh! proua Veržea ja meie kolmandaks kandidaadiks on Credo, Open Doors, L'Oeuvre d'Orient ja Aid to the Church in Need. ja nemad äh, on nimetatud äh, saadikud Juveni poolt ja kuuekümne teise saadiku poolt ning äh, EPP nimel võtab sõna härra Maurice Ponga, kümme minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. kahjuks Philippe Chauvin ei saa täna siin viibida, sellepärast et äh, ta äh, on haiglas hetkel ja ta vabandab oma puudumise pärast. kuuekümne tema algatuse toetaja nimel äh, palus ma, et ma ise tutvustaksin nelja organisatsiooni ühiskandidatuuri ja ta tahab nad välja tuua, sellepärast et nemad kaitsevad tagakiusatud kristlasi Iraagis ja Süürias. Need organisatsioonid, mis esindavad erinevaid kristlikke liikumisi, tegelevad teavitustööga nii kodanike kui valitsuste juures ning aitavad ka kohapeal haavatavaid ning äh, oma kodudest äh, lahkuma sunnitud isikuid. kui me anname neile vabameelsuse Sahharovi auhinna, siis parlament seeläbi näitab üles solidaarsust tagakiusatud vähemustega, kes kannatavad džihadistide ja islamiriigi äh, barbaarsuse all. Kretin Doriani äh, kaitsmine on Euroopa jaoks kohustus, äh, moraalne kohustus, sellepärast et me oleme samas tsivilisatsioonist ja meil on samad väärtused. tegemist ei ole mitte usu küsimuse, vaid filosoofia küsimuse ning moraali küsimusega, seega ärgem unustagem, et Euroopa on muutnud pühaks äh, mõtlemisvabaduse, usuvabaduse ning vabadusega mitte uskuda kaitstes Gretjan Dorjani ning andes Haroja auhinna neile, kes ka äh, kaitsevad seda organisatsiooni, kaitseme me omaenda väärtusi ning oma usku inimõigustesse. nüüd paar sõna nende organisatsioonide kohta, äh, kellele me tahame auhinna anda ning äh, ka nende tegevuse kohta. kõigepealt Credo koordinatsioon Chrétien Doria en danger. Credo loodi septembris kaks tuhat kolmteist pärast äh, ligi sajal kopti kiriku ning muu kristliku hoone põlema panekud äh, fanaatiliste islami äärmuslaste poolt Egiptuses äh, Kreedo, see kuuluvad usuorga-, esindajad nagu Eglistoria Prantsusmaa ning ka erinevad ilmalikud organisatsioonid. Kreedo Äh, viib läbi ähm, äh, informatsioonikampaaniaid ning äh, samuti Iraagis on kaevanud Kreedo kohtusse genotsiidi ning inimeste vastase kuritegude eest rahvusvahelisse kriminaalkohtusse siis äh, islami äh,, islamiriigi samuti eh, Credo on eh, Pariisi üleskutse algatuse autoriks septembrist kak-, eh, üheksandast septembrist kaks tuhat neliteist, mille eesmärgiks on koondada Prantsuse mošeed tegevuse samuti islamiriigi vastas. edasi, ava-, Porto Vert tegemist on ka vabaühendusega, rahvusvahelise kristliku vabaühendusega, tegemist on apoliitilise organisatsiooniga, mis tegutseb viiekümne kolmes riigis, meil on kakskümmend üks äh, äh, agentuuri. tegemist on organisatsiooniga, mis äh, tõstab kristlaste teadlikkust tagakiusatud kiri, kirikute uskude aadressil. tegemist ei ole mm, ei uskliku äh, liikumisega ega ka kellegi vastu suunatud liikumisega, vaid tegemist on liikumisega, äh, mis kaitseb tagakiusatud kirikut. enne kodusõja puhkemist Süürias Batuvat äh, viis läbi oma tööd selles riigis, võideldes vabaduste nimel ning samuti aitas ta kohalikku elanikkonda ning äh, põgenikke. tegemist on äh, kirikute ühendusega, kuhu kuuluvad äh, Süüria, Armeenia, ortodoksi, katoliku ja teiste liikumiste kirikud. tegemist on keskustega, mis pakuvad abi kõikidele vajadajatele ja üheksa tuhat perekonda saavad praegu toetust Äh, sinna abisaajate hulgas on kristlasi kui moslemeid. Äh, nad äh, tegutsevad samuti Põhja-Iraagis alates teisest lahesõjast tänu äh, kohalike partnerite toetusele, kohalikele mm, kirikutele on vabaühendus suutnud äh, kiiresti abistada samuti tuhandeid põgenikke, kes äh, põgenevad islamiriigist ning mm, tänu neile on pakutud põgenikele esmatarbevahendeid äh, Edeli Glissant de Tres AED on äh, rahvusvaheline katoliiklik äh, ühendus, äh, mille eesmärgiks on abistada tagakiusatud kristlasi. AED tegutseb seal neljakümnes riigis, kuid eelkõige tunnevad nad muret Lähis-Ida olukorra pärast. Süüria abi on tõusnud viimase kolme aasta jooksul oluliselt ning katoliiklik kirik aitab äh, hoolitseda põgenike eest, kellest paljud on kristlased, kuid mitte ainult. ka moslemi perekondade eest hoolitsetakse. alates selle aasta algusest, kaks tuhat neliteist, üle poole äh, teist miljoni euro on äh, eraldatud selleks mis puudutab Iraaki, siis AED saatis kakssada tuhat eurot sellel suvel kiireloomulise abina, kes põgenesid Mosulist ning Ninive tasandikult. ning äh, lõpetuseks, tegemist on äh, tuhat kaheksasada viiskümmend kuus asutatud äh, Sorbonni professorite organisatsiooniga, Äh, tegemist on Pariisi peapiiskopi ja äh, kaitse all tegutseva organisatsiooniga, neil on kolm peamist missiooni, äh, haridus, tervishoid ja sotsiaalabi ning pastoraaltegevus. Nad on üle nelja miljoni euro juba Süüria konflikti algusest peale välja jaganud aitavad preestreid ning eh, usuasutusi mm, alates tuhande kaheksakümnendast aastast Iraagis erilist tähelepanu pööratakse lastele ning haigetele. vahendeid kasvat-, kasutatakse selleks, et osta toitu, mm, madratseid, tekke, kütet, ravimeid eh, ning paksta, maksta üüri eest. suur aitäh, meie neljas kandidaat on Euromaidani liikumine ja Mustafa Najem, Ruslama Liščiko, Elisaveta Šepetilnikova ja Tatjana Tšornovol ja nemad nimetab äh, Sarjus Volski koos viiekümne teise saadikuga. kõigepealt vaatame videot ja siis seejärel see ka esinaine vabandab äh, häälduse pärast äh, nimede puhul, aga kõigepealt vaatame videot ja siis annan sõna neljale kolleegile, kes saavad kõik äh, kaks ja pool minutit, aga kõigepealt video. ma ei tea, kas meil on tehnika valmis selleks, palun. I am the Ukrainian, the native of Kiev and now I am on Maidan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 Well, uh, we now have, as I said, four speak-. nüüd on meil, nagu ma ütlesin, neli sõnasaajat. kõigepealt eh, Jacek Sarušvolski. Eh, kas ma saaksin prantsusekeelse tõlke Prantsuse kanalisse, mul on praegu hispaania keel. ma loodan, et tehnikud klaarivad selle ära Maybe the Spanish is having the French, you are being told. võib-olla Hispaania kanalis on siis prantsuse tõlge. praegu tuleb mul ainult Hispaania oh,. Us... loodan, et see probleem lahendatakse ja, ja andke meile uuesti märku, kui ei lahendata. nüüd härra Sarusvolski, kaks minutit. aitäh, proua esi-, proua esimees. esinaine mina ja kolleegid eri fraktsioonidest oleme teinud ettepaneku anda see auväärne autasu Euromaidani liikumisele nende ennast ohverdava tegevuse eest inimõiguste, vabaduse, demokraatia ja inimväärikuse kaitsel. tahame tunnustada neid selle julguse eest, millega nad vastu astusid julmale, brutaalsele režiimile Ukrainas. Need inimesed olid valmis loobuma kõigest, maksma kõige kõrgemat hinda, seistes oma Euroopa valiku ning meie kõrgemate väärtuste eest Euromaidan on otsene Saharovi pärandi järglane. Saharov kaitses inimõigusi Nõukogude Liidus, kaitses inimesi nimeliselt nagu Jamilevit, kes oli, oli ka kohal Maidanis. Saharov võitles äh, selle vastu, et, et läänt käsitletakse mingi teemonina ning täpselt samuti tehti ka Maidanil. Euromaidan on osa Sahharovi pärandist, Sahharovi mõtlemisest. ning see on üks sõnu, osa sõnumist, mida me saadame Euroopa Parlamendina maailmasse. Sahharovi autasu andmine Euromaidanile oleks väga sobiv märk. esimest korda üle hulga aja surid inimesed Euroopas Euroopa väärtuste eest Euroopa lipu all. Sahharovi autasu andmine märgiks selle sündmuse meie jaoks ära ning näiteks, kui oluline on demokraatia ja vabadus ning et seda on vaja kaitsta ka kõige kõrgema hinnaga. Sahharovi autasu andmine oleks sümbol organisatsiooni või tunnustamise eest, kes on religioonide ülene ja seisab põhiliste inimväärtuste eest. kui Andrei Sahharov oleks ise siin saalis, siis toetaks ta kindlasti Euromaidanile autasu andmist. Sahharovi autasu andmine Euromaidanile oleks eh, loogiline samm Sahharovi pärandis. aitäh! Thank you. Now Mr. Petra aitäh! ja nüüd härra Petras Austrovitšius, kaks minutit. tänan, proua es-, esimees. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal paelus maailm, paelusid maailma Ukrainas toimuvad arengud ning inimesed olid Ukrainaga solidaarsed. Euromaidan on suurepärane sümbol popu-, rahva ülestõusust korruptiivse ning äh, režiimi vastu, mis rahva ees vastutamast keeldub ukrainlased, kes tänavatele tulid ning ühinesid ja välja astusid selle režiimi vastu, võitlesid eh, demokraatlike väärtuste ja tuleviku eest. Euromaidani nimetamine, mida esindavad siin neli kartmatut inimest, kes igaüks täitis oma ülesandeid igapäevaselt barrikaadidel, seistes Kiievi keskväljakul korraldades, eh, tuues inimesi kokku. Mustafa Naiem, Ruslana Ližitško, Elizaveta Šepitsinikova ja Tatjana Tšernavol. kõik need inimesed on ära teeninud Sahharovi auhinna. tänan nüüd härra Viktor Postinaru, kaks minutit. Ah, teda ei ole siin, ma ei näe teda. siis Rebecca Harms, kaks minutit. Ah, yeah, there you are. Yeah, sorry, I didn't see you, Rebecca. ei näinud sind kahjuks, aga nüüd ma näen. kui mina eelmisel talvel või novembris tutvusin nende nelja inimesega, kellest just räägiti, siis oli Euromaidani liikumine minu jaoks sümbol vägivallatust kodanikuõigusi toetavast liikumisest, kes kasutab kõige üllamaid vahendeid. ma ei unusta kunagi, kuidas kunstnikud erinevatelt aladelt, teater, film, muusika, üritasid seda pimedat niisugust võimuaparaati äh, Janukovitši ümber lauluga hajutada ning ma, ma tõesti pikalt arvasin, et, et sisuliselt et tegelikult ma arvan, et, et oli, et need, ma arvasin alguses, et lauludega õnnestub see, aga tegelikult laulud lõpuks tõid välja vägivalla selle režiimi poolt ning Tatjana Tšernol praktiliselt teksti surnuks eelmisel talvel ning pääses väga napilt. mis puudutab autasu andmist ning eh, miks just peaks Euromaidanile minu hinnangul autasu andma käesoleval aastal, on see, et olgugi, et assotsieerimisleping on sõlmitud ja, ja suuresti tänu Euromaidani liikumisele on Venemaal ida pool tehtud otsus sisuliselt selle assotsieerimislepingu tõttu sõda alustada ning selle julguse eest kõigepealt astuda vastu Janukovitšile ning nüüd sellele Venemaa agressioonile, agressioonile Euroopa aluspõhimõtete vastu, tuleks minu hinnangul neile neljale julgele inimesele ning Euromaidanile üldse anda selle aasta Sahharovi auhind. okei okay,, thank you very much for that present. aitäh. nüüd viies kandidaat, kes on Ayan Hirsi Ali, eh, kelle on nimetanud kandidaadiks EFTD fraktsioon ning eh, Jim Carver räägib meile temast. sul on kümme minutit. aitäh, proua esimees. mul ei lähe nii kaua Ayan Hirsi Ali on somaallanna, sündinud tuhat üheksasada kuuskümmend üheksa, praegu madalmaade kodanik. Äh, ta oli madalmaade kodanik, praegu Ameerika Ühendriikide kodanik. poliitiliselt aktiivne ja, ja tuntud autor ning tuntud oma poliitilise tegevuse tõttu naiste ümberlõikamise vastu eriti ühiskondades, kus seda laialdaselt harrastatakse. Hirsi Ali lahkus Somaaliast tuhat üheksasada seitsekümmend seitse, elas Saudi Araabias, Etioopias, Keenias, üheksakümne teisel aastal sai poliitiliste varjupaiga madalmaadest ning valiti isegi parlamenti seal. Äh, ta juba madalmaades elades äh, alust-, viis läbi laialdasi kampaaniaid naiste suuelundite ümberlõikamise vastu ning äh, muuhulgas osales, osales ka Theo Van Goghi filmi Submission äh, tegemisel. ning kahe tuhande viiendal aastal nimetati ECI-li Time Magazine'i poolt äh, üheks sajast maailma mõjukaimast inimesest. nüüd ta on saanud palju auhindu sõnavabaduse kaitsmise eest Taani ajalehed Jyllandsposten, Rootsi liberaaldemokraatliku partei autasu ning teisi au, autasusid ning äh, kuna tema olukord madalmaades läks väga keeruliseks, umbes nagu Salman Rushdie oma Ühendkuningriigis, siis lahkus ta Ameerika Ühendriikidesse kahe tuhande kuuendal aastal, asutades seal äh, naiste õiguste organisatsiooni, AHA organisatsioon, mis praegugi töötab, aitäh! suur tänu! meie kuus, kuues kandidaat on Deniss Mukwege, kelle taga on äh, sotsiaaldemokraadid ja ALDE, kaks fraktsiooni, ja lisaks ka Barbara Lohbiiler ning teda eh, esitlevad Lene Valenciano viis minutit ja Louis Michel viis minutit. Helena, palun. Me corresponde el honor de presentar en esta reunión conjunta la tänan võimaluse eest rääkida meie kandidaadist, Deniss Mukwegest. ma ei hakka üritama nii-öelda üle kiita meie kandidaati, sest see oleks võimatu, kõik äh, esitletud kandidaadid väärivad autasu. aga lühi-, räägin lühidalt, kellega meil tegemist on. tegemist on viiekümne üheksa aastase Kongost pärit günekoloogiga, kes töötab Aafrika ühes keerulisemas piirkonnas. üheksakümne kuuendast aastast on ta töötanud Pansi haiglas Bukavus kus ta ravib naisi, keda sageli on grupiviisiliselt vägistatud mitmesuguste sõjaväeliste rühmituste poolt. ta on, teda, tema ja ta meeskond on aidanud nende aastate vältel üle neljakümne tuhande naise. ning temast on saanud spetsialist, spetsialist äh, operatiivse ravi alal niisuguste juhtumite puhul. ta sageli töötab kaheksateist tundi päevas ning äh, teeb kuni kümme operatsiooni ning iga päev puutub kokku kõige, kõige hullema inimolendite näoga, sest, sest paljud nendest ohvritest, kellega ta töötab, on äh, nakatatud äh, HIV-viirusega on võimat-, võimetud saama lapsi ning äh, need tõugatakse ära ka oma kogukondadest ja, ja kui nad on lapsed, siis satuvad nad sageli lapssõdurite värbajate kätte ning neid sunnitakse sageli vägistama oma õdesid või emade rindu, näitamaks oma julgust. niisugused kohutavad kohutavad asjad leiavad aset praegusel ajal ning äh, rahvusvaheline üldsus ei suuda siin veel midagi ära teha. et praegu on nendes piirkondades, nagu ÜRO rahuvalvajate juht Ida-Kongos ütles, ohtlikum olla naine kui sõdur eriti piirkondades, mida kontrollib praegu islamiriik, on naised ja tüdrukud sageli vägivalla ohvrid. Nende kehad on vägivalla ohvrid. nii et ja doktor Mukwege on üks valgusekiir selles pimeduses. ta ei, mitte ainult ei ravi ise ohvreid, vaid levitab teadmisi ning psühholoogilise rehi-, rehabilitatsiooni teadmisi ka kolleegidele. ning see on talle peaaegu tema elu maksma läinud, sellepärast et et tema riigis toimus massilisi vägistamisi ja võimud ei teinud midagi. tema eluaset rünnati, tema tütred rööviti äh, tema suunas tulistati ja tapeti tema ihukaitsja ning nüüd ta peab sisuliselt elama oma haiglas, sest riik ei taga talle kaitset. ning ma ei, ma ei näe ühtegi, ma, ma ei saa välja tuua ühte põhjust, miks tuleks autasu anda doktor Mukwegele, sest neid põhjusi on väga palju. me märgistaksime autasu andmisega temale selle, selle, kui oluline on võidelda seksuaalse vägivallaga üle kogu maailma temale autasu andmine võimaldaks juhtida tähelepanu vägivallale, mille all kannatavad naised ja tüdrukud üle kogu maailma. ning äh, see autasuga seotud raha aitaks äh, tema haiglal tegutseda ning samuti juhiksime me maailma tähelepanu probleemile, millele sa-, sageli ei pöörata piisavalt tähelepanu audasu andmisega temale, juhiksime me tähelepanu uuesti Aafrikale, unustatud mandrile ning äh, tõmbaksime tähelepanu ka Sahharovi autasule, sest seda ei ole päris pikka aega enam Aafrika, Aafrikast pärit inimesele antud, nii et nii et sisuliselt doktor Mukwegele autasu andmine oleks inimväärikusele autasu andmisega samaväärne. suur tänu, Louis Michel tutvustab sama kandidaati. suur tänu, proua esimees. mul ei olegi võimalik palju siia lisada sellele, mida ütles kolleeg äh, proua härra Mukwege kandidaatuuri toetamiseks. ma tsiteerin doktor Mukwege on ähm, ajaloo see kindlasti üks äh, valguskiirteks, ähm, ta oli Nobeli äh, alternatiivauhinna äh, laureaat aastal kaks tuhat kolmteist, arenguauhinna kandidaadiks, Sahharovi auhinna kandidaadiks samuti juba aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kaheksa aastal samuti rahvusvahelise auhinna kandidaat ta on gümnakoloog, kirurg, Bukavu äh, haigla äh, looja, äh, maailmas unikaalne, Aafrikas unikaalne. ta on võidelnud peatamatult noorte naiste, naiste, tüdrukute kehade eest üle kahekümne aasta ta on tegutsenud kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides, on äh, võidelnud niimoodi oma valitsuse, riigi, kohtusüsteemi, sõjaväe nõrkuste vastu, et kes ei suuda astuda sellise asja vastu, nagu on naiste suguelundite moonutamine, sandistamine ükski institutsioon ei ole öelnud piis-, ei ole võtnud piisavalt äh, samme selleks, et Ida-Kongos äh, vastu astuda sellele rahvamõrvale. arvud räägivad enda eest kahekümne aasta jooksul oleme me näinud üle kuue miljoni huku, äh, viissada tuhat vägistamist ja mitte mingisugust lahundust, lahetust. tegemist äh, on suurepäraste võimetega inimene, kes aitab kõige haavatavamaid, kõige vaesemaid naisi, kes on sattunud öö, seksuaalse kuritarvitamise ohvriks, kes on kõrvale heidetud nende meeste, nende perede poolt. ta on oma tegevusega vedanud poliitilist võitlust meeste ja naiste nimel, elu ja demokraatia austamise nimel Äh, naistevastane vägivald on inimõiguste kõige rängem rikkumine, tegemist on nii rahvusvahelise õiguse kui ka sõja äh,, rikkumise ja sõjakuriteoga. sellised äh, sammud äh, lõhestavad ühiskondi. tegemist ei ole kindlasti mitte kultuurilise nähtusega, nende naiste psühholoogiline ja füüsiline sandistamine äh, seda kasutatakse väga palju äh, sõjatandritel seal riigis. tegemist on rahvaga, keda niimoodi hukatakse. ta on oma elu seadnud äh, ohtu, ma kordan eelkõneleja sõnu, ta on võidelnud selle ohu vastu, selle kurjuse vastu ja loomulikult äh, mul on äh, väga suur austus äh, arstide ja, ja teiste vastu, kes toetavad härra Mukweget tema to-, töös. me tahame talle anda Saharovi auhinda selleks, et tal oleks rohkem võimalusi oma võitlust jätkata kõige haavatavamate, kõige nõrgemate poolt. Thank you very much. Seventh... ja viimane kandidaat, keda täna tutvustatakse, on Leila Juunus, ähm, äh, Roheliste ja Euroopa Vabaühendusi esindavad tema ja ALDE fraktsioon, Ulrike Lunatšek ja Maritja Šake on meie kaks kõnelejat, Aleksander Graf Lambsdorff, Maritja Šake ja Raimond Remose ehitavad, esindavad tema kandidatuuri liberaalide poolt. aga Ulrike Lunatšek roheliste nimel. Äh, sõna on teil viieks minutiks suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid üks Saharovi auhinna lisaväärtustest on anda kaitset läbi nähtavuse ja heita valgust sinna kohtadesse, kus inimõiguste rikkumisi toimub ilma, et seda märgatakse. Leila Junas, Rahu ja Demokraatia Instituudi juht Bakuus Aserbaidžaanis on olnud inimõiguste võitlemise esirinnas olnud oma riigis. kui ma temaga paar aastat tagasi kohtusin, avaldas ta mulle väga tõsist muljet. see vapper naine, kes on võidelnud nii palju lahinguid maha, kähmlusi maha oma riigis, ta oli muuhulgas esimene, kes avas naistele varjupaiga äh, Äh, kriisikeskused on kirjutanud äh, mitu aruannet poliitvangide kohta ja nüüd tänaseks on ta ise poliitvang, ta on võidelnud korruptsiooni vastu naisõiguste eest ja üritanud leida rahumaalne lahendus Mägi-Karabahhi ja piirkonnale ja sellepärast ongi režiim äh, talle nüüd öelnud, et ta on riigivaenlane ta vahistati selle aasta kolmekümnendal juulil koos oma abikaasaga pärast seda, kui ta kirjutas avaliku kirja president Alijevile päev enne vahistamist ja küsis, mida te, härra president, kardate. ja sellepärast järgmisel päeval pidi tema hakkama hirmu tundma ja sellest päevast on ta olnud öö, äh, öö, äh, vangistuses. teda hoitakse üksikkongis öö, äh, kuid äh, teda ründas üks tema kaasvang, äh, kui ÜRO visiit toimus sinna vangi, tal ei ole mitte mingisugust kontakti välismaailmaga ja ta tervis halveneb. Need inimesed, kes nimetasid tema kandidatuuri, on veendunud, et on ideaalne kandidaat Saharovi auhinnale, ta vajab kaitset, vajab kaitset praegu. Andrei Saharov oli justkui nagu taavet äh, koljati vastu, kus koljatiks oli ähm, ähm, Nõukogude Liit. ta astus riigisüsteemi vastu ja, ja omamoodi on Leila Junus äh, kaasaegne Saharov, äh, ta on astunud vastu rõhuvale Aserbaidžaanile, kuid ta on väga üksi oma võitluses, jah, vanglates on teisi, Rutšul Farov Inimõiguste klubist näiteks kes enne Eurovisiooni lauluvõistlust üritas inimesi organiseerida ja demokraatia eest võitlema või Integram Aliyev, inimõiguste jurist, kes on mm, õigusalliansi liide ja on ka, kaitsnud inimõiguste kohtu eest üle kahesaja kostja. Neid maailm ei näe, nad ei ole esilehekülgedel äh, maailma suurimates lehtedes ja sellepärast me arvame, et ähm, me oleme nimetanud Leila, Leila Juunuse kui sümboli Aserbaidžaanis toimuva osas, me oleme veendunud, et Sah-, Saharovi auhind peaks minema nendele inimestele, kes ei jõua esilehekülgedele, aga kes peaksid sinna jõudma, kes on valgust heitnud äh, pimedatele kohtadele siin äh, maakeral. Aserbaidžaanil on palju energiaallikaid, enamus meie riikidel on vaja maagaasi ja naftat Aserbaidžaanist. see on aga problemaatiline koht nendele inimestele, kes välispoliitikas tahavad inimõigusi esindada, mitte ainult eh, kütuseallikate saamise huve. Leila Juunus on suur sümbol äh, Nad on vajanud meie tähelepanu, need inimesed, kes võitlevad inimõiguste eest seal riigis. olgem julged, kolleegid, olgem julged, heitkem valgust iseenda piirkondades ei olegi ju nii, naabruspiirkondades ei olegi nii kaugel, mis tavaliselt jääb aga meie tähelepanu alt välja. anname selle auhinna inimestele, kes meie naabruskonnas inimõigusi kaitsevad, aitäh! suur tänu, nüüd proua Šake. suur tänu, äh, proua esimees. viimasena ma tahaksin äh, rääkida tõesti väga vaprast äh, naisest Leila Yunus. Leila Yunus on Rahu ja Demokraatia Instituudi direktor Aserbaidžaanis, kuid midagi enamat veel kui direktor, ta on inimõiguste kaitsja kes aastaid on võidelnud äh, poliitilise tagakiusamise, korruptsiooni, inimkaubitsemise ja soolise mm, diskrimineerimise vastu. ta lõi äh, Aserbaidžaanis esimese kuritarvitamise ohvrite varjupaiga ja on võidelnud vähemaste õiguste eest, mida on hädasti vaja olnud. Äh, tänases Aserbaidžaanis on olnud problemaatiline valitsuse jaoks ja mida kasutatakse või pigem kuritarvitatakse siis valitsuse poolt äh, just nimelt vähemuste küsimusi siis rõhumiseks. ta on oma tööd äh, teinud hästi, nii hästi, et ta tuli vahistada augusti alguses. ta on süüdistatud teda huliganismis, äh, maksudest kõrvalehoidmisest ja isegi riigi reetmises, kui tema abikaasa tahtis teda külastada ja viia talle kui, kui diabeetik kodanikule öö, öö, sobivat toitu vahistati ka tema ja see on ainult äh, üks näide sellest, kuidas äh, rõhutakse ajakirjanikke, inimõiguste eest võitlejaid, vabaühendusi seal riigis. viimasel suvel on see eriti intensiivseks muutunud, kuigi see rõhumine on toimunud aastaid. näiteks ähm, härra Aliyev, kes on juristide assotsiatsiooni liige või ähm, Aserbaidžaani inimõiguste klubi esimees, kes on samuti öö, vahistatud. Nemad äh, panid kokku äh, poliitiliste vangide nimekirja ja nii nagu paljud nende seast nüüd on nad ka ise vanglas. irooniline on see, et praegu on äh, Aserbaidžaan Euroopa Nõukogu ministrite komisjoni esimees ja nad ei peaks rõhuma inimeste õiguste eest võitlejaid ja neid vahistama. julgeoleku ohud, neid ei tohiks kasutada põhjusena või vabandusena selleks, et inimesi väärkohelda. see kandidaat ähm, jah, ta on ära teeninud selle auhinna, kuid ähm, see peaks olema ka hoiatuseks, mis ei ole sugugi esimene. Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjon on mitu korda Aserbaidžaanile nõudnud, Aserbaidžaanilt nõudnud seda, et nad lõpetaksid vabaühenduse äh, rõhumise ja et äh, tühistataks keeld Bakuus äh, meeleavaldusi pidada. Neid üleskutseid on aga eiratud ja see on probleem, mille eest maksavad äh, lõivu väga paljud üksikisikud. Aserbaidžaani Leila Juunuse vahistamine on äh, näide sellest, äh, kuidas vaikivalt kannatavad väga paljud inimesed seal, aga Euroopa Parlament võib tõesti midagi muuta, nimetades äh, proua Juunuse äh, Sahharovi auhinna laureaadiks. aitäh! kallid kolleegid, ma ei tea, mida arvate teie, aga kui eh, kuulata neid eh, esitusi erinevatest kandidaatidest, tuleb küll südamesse tunne, et väga hea eh, meel on selle üle, et meie istume siin parlamendis, et meil on võimalus oma seisukohti vabalt väljendada ja et meie inimõigus on kaitstud, aga nüüd ma annaksin sõna Helena Valencianole mõttevahetuse juhtimiseks kallid kolleegid, paar sõna soovijat on juba olnud ja esimesena saab sõna härra Peeterle. suur tänu, proua esimees. ma ei taha rääkida täna sellest, millist kandidaati ma toetan, aga ütleksin järgmist. igal aastal tunnen ma ennast järjest halvemini ja halvemini, kui me räägime äh, sellest ähm, Saharovi auhinnast. järjest rohkem on maailmas inimesi, kes kannatavad, järjest rohkem on neid, kes seavad oma elu ohtu teiste nimel ja meie anname selle auhinna ainult ühele äh, kandidaadile. kõik kandidaadid on selle auhinna ära teeninud ja ma arvan, et me peaksime neid auhindu andma rohkem välja võib-olla peaks äh, mandrite kaupa neid äh, auhindu hakkama välja andma. mina ise toetaksin Euromaidani võitlejate kandidatuuri, sellepärast et ma arvan, et see on ilmselt lähim sellele, mille eest võitles Saharov ise. aga loomulikult toetan ma ka kõiki teisi kandidatuure. sest nimelt kõik nendest on ära teeninud selle ma loodan, et me leiame mingisuguse lahenduse. valime ilmselt muidugi välja ühe kandidaadi, aga peaksime üritama tunnustust avaldada ka teistele nendele märkimisväärsetele inimestele, aitäh. suur tänu härra Peeterle, härra Reiero, Guerrero. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin äh, pöörata tähelepanu mõnedele asjadele, mida öeldi härra Muke-, Mukwege kandidatuuri juures. ja ütleksin samuti, nagu ütles härra Peeterle hetk tagasi, et kõik kandidaadid on selle auhinna ära teeninud. ja kõige raskem ongi alati meie jaoks see, et tuleb äh, mitmete heade kandidaatide vahel keegi leida. me ei taha kedagi kõrvale lükata, vaid pigem kellegi siis välja valida. mina tahaksin siinkohal toetada doktor Mukwege kandidatuuri. ma arvan, et sellega me saad-, saadaksime mitu selget sõnumit välja. kõigepealt sõnum Aafrikale, kes on maailma kaotatud, karistatud ja kõige vaesem manner see saaks, saadaks vägivalla ja sõjavastase sõnumi välja, rahvamõrva vastase sõnumi välja. sellepärast, et äh, sellised asjad äh, juhtuvad sellel mandril iga päev. see oleks sõnum nendele, kes äh, loobuvad oma elust teiste elude päästmisega. see oleks ka sõnum Aafrika naistele kõigile neile, keda ei kuritarvitata mitte ainult füüsiliselt, vaid ka moraalselt. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, härra Mukwege oli juba viis aastat tagasi Saharovi auhinna kandidaat ja nüüd võib-olla on käes aeg talle see auhind siiski anda, nii et veel kord ma toetan äh, doktor Mukweget. Äh, härra Preeda, suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, tunnustust avaldada kolleegidele, kes äh, tutvustasid meile selleaastaseid Saharovi auhinna kandidaate. Nende valik on tunnustust väärt ja, ja see, mis nad ütlesid, on kõik väga märkimisväärne. tahaksin rõhutada seda, et paljud kolleegid kes on osalenud inimõiguste alastes aruteludes äh, meie kiireloomuliste küsimuste aruteludes täiskogudes on osalenud nende kandidaatide väljavalimisel. aga ma ütleksin, et mis, mis on kõik oluline siin, on see, et me saaksime ühe või teise kandidaadi taha selge enamuse parlamendis, see on oluline. ma arvan, et Äh, üks auhind ja eriti Saharovi auhind äh, äh, ei ole mitte ainult sõnum, räägitakse üsna tihti sellest sõnumi saatmisest ja sellest, et me saadame sellega välja mingisuguse sõnumi, justkui nagu sõnum ilma sisuta oleks võimalik. minu meelest Saharovi auhind ei ole sõnum, vaid ühe valiku, vaid poliitilise valiku äh, näide, ma mäletan, kui Araabia kevade sündmused käima läksid, siis võeti poliitilisi otsuseid väga spontaanselt. ja me nägime erinevates riikides, kus sellised poliitilised liikumised esile tulid, kõik väärisid seda auhinda ja sellepärast me ühiselt see nendele andsimegi. ma arvan, et meie valik täna selle juures on kõige olulisem just nimelt seesama koostöö ja ma arvan, et meil on teatav äh, kohustus seekord toetada poliitilist liikumist äh, mis kahjuks äh, Venemaa agressiooni äh, tulemusel on äh, poliitiliste sündmuste seas praegu kõige päevakajalisem, toetada neid inimesi, toetada seda valikut, mille nemad on teinud ja mul on väga raske mõista, kuidas me võiksime üldse loobuda selle kandidatuuri täit-, toetamisest. suur tänu. neli sõnasoovijat on veel härra Albiol. proua Albiol. suur tänu. ühendatud vasakpoolsete nimel ütleksin äh, mina, et meie ei taha selles silmakirjalikkuses asjas üldse kaasa lüüa, kogu see Saharovi auhind. Te räägite inimõigustest, aga vaadake, kes on selle eelmistel aastatel saanud. Astrobaia, härra Farinas ähm,, äh, daamid Valges te räägite põhimõtteliselt äh, Ameerika Ühendriikide positsioonide toetamisest Kuuba vastases võitluses. kui te tõesti seda auhinda tahate anda, siis ärge tehke seda inimõiguste kaitsmise egiidi all justkui. Teie kandidaatide seas on ka üks neonatsi liikumine sees, nimelt Ukrainas äh, toimunud riigipöörde taga olnud äh, assotsiatsioonid. Euroopa Parlament peaks äh, rääkima astuma vastu sõdadele, mida peetakse nafta nimel, peaks olema riigipöörete vastu. me ei tohiks inimõiguste tõelist väärtust kaotada silmi. proua Abiol, ma vastaksin teile, üks moment, moment. kohe saate sõna, järgmine kõneleja, ma tahan siiski vastata mõistagi kõigil on arvamus nende inimeste kohta, kes on varem selle auhinna laureaadideks nimetatud, aga meie parlament on demokraatlik ja langetab otsused demokraatliku enamusega ja seega on neid, äh, peaksid kõik austuma. Teie isiklikud arvamused muidugi on teie isiklik arvamus, aga meie kod on demokraatlik, need otsused on langetatud demokraatlikult ja millelegi, kellelegi ei suruta seda peale, kindlasti mitte väljaspoolt signor Panzeri. Panzeri. Grazie. Io per la verità penso che l'ipocrisia è quella di... Aitäh. pean ütlema, et ma arvan, et silmakirjalikkus äh, on see, kui võideldakse alati kõige vastu, aga ise ei vaadata, mida tehakse kõik need kandidatuurid on positiivsed, vägagi põhjendatud ja ma arvan, et inimõiguste olukord kogu maailmas on äh, habras. me peame võitlema omalt poolt inimõiguste rikkumiste vastu ning Saharovi auhinna me peame ka selle mõttega eraldama. me ei pea lihtsalt valima ideaalset kandidaati vaid me peame hindama ka üldist eh, poliitilist olukorda. täiesti põhjendatud proua Lunatšek ütles, et me peame valgust heitma ka kõige pimedamatesse maailma nurkadesse. kõik kandidatuurid on küll positiivsed, aga me peame poliitiliselt olukorda hindama. Euromaidanit võetajatele ütleksin, et see liikumine on tegelikult äh, juba saanud väga suure ja laialdase poliitilise toetuse osaseks äh, ka parlamendi poolt, sellepärast et meie hääletasime Ukraina revolutsiooni poolt. me peame seega poliitiliselt olukorda hindama ja selle põhjal ka valiku tegema. Aafrika, minu meelest tegemist on äärmiselt olulise piirkonnaga, sellepärast et siin ei ole küsimuse all ainult selle doktori gümnakool Deniss Mukwege positsioon, vaid äh, mõtelge ma ka ebola viirusele, mis äh, seab küsimärgi alla õiguse elule, tervisele ning samuti Nigeeria naiste olukorrale, nii et tõesti, me peaksime äh, suunama kogu oma tähelepanu just sellele mandrile Deniss Mukwege valik minu meelest on igati põhjendatud, loodetavasti suudame me parlamendis ka sellest koos kokku leppida. suur aitäh, härra Nart. aitäh. mina olen igasuguse diktatuuri äh, vastu äh, aga kui te nüüd tulete ja solvate inimesi, kes äh, kaitsevad vabadusi ning äh, ka Sahharovi auhinna enda sellesse äh, kaasates, niimoodi ei saa, tegemist on ähm, ideaalide kaitsjatega, me ei saa nõustuda hetkekski sellega, et kuidagi solvatakse daame valges või kedagi teist. ma pean ütlema, mul on, mul on kõrini sellest, aga üks küsimus on minu meelest äh, oluline. Deniss Mukwege, väga palju me räägime Aafrika solida-, ka solidaarsusest, aga kui me vaatame nüüd äh, erinevaid ühiskonnaklasse, kõrgemaid klassi eriti, siis seda solidaarsust Aafrikas ei ole. Deniss Mukwege, kes on gümnakoloog, kes oma töö läbi võib väga palju raha teenida, aga ta on pühendunud äh, altruistlikult äh, oma kaasmaalaste abistamisele ma nõustun kõige sellega, mis tema kohta enne öeldi, aga tahaksin rõhutada, et tõesti, tegemist on erakordse juhtumiga, sellepärast et tegemist on Aafrikas arstiga, kes selle asemel, et raha teenida luksuslikus erakliinikus, teeb väga ohtlikku tööd ohtlikus piirkonnas, ta kulutab selleks oma aega, oma raha ning aitab äh, teisi Äh, teisi. et tegemist on erakordse käitumisega, toetan äh, Tõnis Mukwege kandidatuuri. Äh, ta tõesti väärib seda. härra Tänak. jah, aitäh ka mina nõustun nendega, kes võtsid sõna ühe meie kolleegi sõnavõtu vastu ja see sõnavõtt puudutas Saharovi laureaatide väärtuslikkust. Nad kõik on võidelnud vabaduste, demokraatia, inimõiguste eest ja ma mm, viisteist aastat siin olnud ja iga aasta on olnud väga keerukas otsustada, kes selle auhinna peaks saama. kõikidel kandidaatidel on omad eelised ja mitte keel- ja me ei saa, väga keerukas on selgitada ühte välja, aga mina ütleksin, et võib-olla minu fraktsiooni kandidaat praegu on see, mis on võib-olla kõige paremini vastav äh, kristlikud vähemused äh, Lähis-Idas äh, on äh, suures ohus, nende eksistents on ohus ning meie Euroopas kristlastena peame näitama teed teistele maailmas ning juba aastaid on see olnud valupunktiks ning väga keerukas on leida toetust parlamendis äh, kristlas, kristlike vähemuste õigusele Lähis-Idas ning äh, ka kommunistlikus maailmas nüüd. ometi viimastel aastatel on äh, nagu üles ärgatud, me näeme äh, barbaarseid ristilöömisi, hukkamisi, Shia araabi, araablaste ja ka teiste hukkamisi. ISIS teeb seda Süürias, Iraagis jah, ma kuulsin, mida ütlesid kristlikud demokraadid selle kohta, mida öelda selle kohta, et Euromaidan on võib-olla tõesti kõige päevakajalisem. ja jah, ma olen nõus, et Venemaa rünnakut ei tohiks unustada, aga kui vaadata eh, laureaate, kes on saanud eh, Saharovi auhinna, siis väga palju on eh, siin, sinnakanti läinud neid auhinnu, Valgevene, kus võideldakse äh, ka härra, aga mitte kunagi, ka Aafrikasse on palju auhindu läinud, aga kunagi ei ole kristlike õiguste eest võitlejale Lähis-Idas läinud see auhind ning seetõttu ma arvan, et me peaksime aitama ka seda äh, kogukonda, sellepärast et nende eksistents on ohus. ning äh, kristlasest ning ma leian, et meie kandidaat on seega kõige, mm, peaks esile kerkima. proua Jimenez eh, Petserell, suur aitäh! ka mina ei saa kuidagi nõustuda sellega, et eh, näidatakse üles lugupidamatust eh, Saharovi preemia laureaatide vastu. parlament on vabalt valitud, demokraatlikult valitud ja ka meie oleme nad kinnitanud demokraatlikult. ka teid valiti siia. keegi ei ole teid sundinud osalema selles. aga eh, oma sõnavõtu läbi te eh, vähendate nende inimeste väärtust, kes on auhinna saanud. Need küsimus on tegelikult selles, kes siis valida, sellepärast et kõik need, kelle poolt hääletada äh, Äh, kõik on problemaatilised, sellepärast et ma, mitte, et ma ei tahaks kellegi poolt hääletada, vastupidi, ma tahaks kõikide poolt hääletada. Nad kõik on, väärivad seda auhinda, sellepärast et nad äh, panevad oma elu ohtu ja nad on oma elus teinud väga palju rohkem, kui mis meie kõik siin kokku oleme teinud. ning see on ka põhjuseks, miks äh, te peaksite, lugupeetud kolleeg, kahetsema seda, mis te ennist ütlesite. härra Kauso mina ei räägi Ahveti aseesimehena, vaid öö, äh, liikmena ja tõesti meil kõigil on erinevad arvamused, mina kuulan teid ära, Marina ka kuulas teid, me võime teid kõiki ära kuulata ja me võime äh, jätkata nende küsimuste arutamist, aga me saame alati edasi kaitsta oma seisukohti härra Jurek. suur aitäh. ma arvan, et valikut on tõesti äärmiselt keeruline teha. kui me otsustasime fraktsioonis, keda toetada, siis juba see oli keeruline. enamus meist kindlasti ei eh, sea kahtluse alla ühtegi kandidatuuri, kõik on väga põhjendatud kandidatuurid, aga üks asi. Andrei Hasarov ei võidelnud mitte ainult kommunistliku süsteemi vastu, vaid ka läänemaailma ükskõiksuse vastu. ning ka oma koduriigi elanikkonna ükskõiksuse vastu ning välisriikide elanikkonna ükskõiksuse vastu. me ei tohi Saharovi auhinda kasutada selleks milleks ta ei ole ette nähtud. me peame kasutama Saharovi auhinda selleks, et äh, autasustada inimesi, mitte ainult neid, kes on võib-olla kõige nähtavamal kohal televisioonis. Äh, peapiiskop Kaldean, kes äh, enne sõna võttis, tema toetab ikka professor Mahmud Al-Sali mm, Nad on äärmiselt olulised. me teame siin, me räägime miljonist inimesest, aga tundub, et need inimesed on unustatud, osad jäävad oma elust ilma, osad oma eluasemest. ja kui me nüüd äh, peapiiskopi äh, esile tõstame, siis me seega avaldame austust ka kõikidele neile inimestele, kes on kannatanud, kuid kes ei ole kunagi ajalehtede mm, esilehel olnud. härra Al-Sali on äh, väga paljude moslemite kangelaseks ning äh, islami äh, ühiskonnas on ta kangelaseks ja tihtilugu Need moslemid kannatavad äh, takviri ehk siis äh, tõrjutuse all. tegemist on inimestega, kes äh, keelduvad äärmuslastega liitumast ning nad lihtsalt jäetakse kõrvale ühiskonnast. Lähis-Idas ei ole tegemist sel moel tsivilisatsioonide šokiga, vaid tegemist on kokkupõrkega rahu ning vihkamise vahel seega ma toetan ettepanekut, mille kohaselt tuleks auhind eraldada kahele, määrata kahele inimesele, kes esindavad äh, kahte kogukonda ja nad on tõesti suure, väga hästi esindavad neid kogukondi. härra Kelam, suur aitäh, olen neid arutelusid üle kümne aasta jälginud ning ma pean ütlema, et, et see on väga, väga keeruline, tõesti, tegemist on ühe keerulisema aruteluga, kõik kandidaadid on väga head. ma arvan, et meie lähenemine peaks lähtuma sellest, et võimalikult paljusid kaasataks. kolleeg Lunatšek ütles igati õigesti, et meie eesmärgiks on pakkuda võimalikult palju kaitset neile, keda kiusatakse taga või kes on vangistuses ning meie eesmärk on eh, see, et neist rohkem räägitakse. mida siis teha? mina toetaksin Euromaidani, aga on väga palju teisigi häid kandidaate, peaaegu kõik. ja ma arvan, et Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonid peaksid nüüd alustama kampaaniat mitte ainult selleks, et valida äh, auhinna saajaid, vaid et me peaksime tõstma avalikkuse teadlikkust kõikidest kandidaatidest. meie välisteenistuse ja meie diplomaatiliste esindajate ülesandeks on seda teha, mitte rääkida ainult auhinna saajatest, vaid ka rääkida neist, kes on nimetatud kandidaatideks, ka nemad väärivad äh, seda, et neist teataks Äh, me peame rääkima sellest, mis nendega juhtub ning äh, äh, sellest peaks teavitatama ka Euroopa institutsioone ning Euroopa Parlamenti. aitäh, härra Bashir ja siis härra Assis ja sellega siis ongi lõppenud nimekiri sõnavõtjatest. härra Bashir. aitäh kõik kandidaadid on tõesti väga head. minul on omad eelistused. Tõnis Mukage, ma leian, väärib meiepoolset toetust. samuti toetaksin Euromaidani. ühe märkuse tahaksin veel teha. ärgem muutkem seda usupõhiseks vaidluseks moslemid, kogukonnad üldiselt on äärmusluse vastu ning ISIS ei esinda moslemite maailma. nii et me peame arvestama sellega, et moslemid eh, samuti on ohvriks eh, paljudes kohtades maailmas, nagu ka Kesk-Aafrika Vabariigis. me teame, seal on etniline puhastus käimas, kui vaadata Hiinat uiguure kiusatakse taga ning samuti mujal. ärgem olgem äh, islamofoobid, olgem mõistlikud ja hääletagem mitte lähtudes usulistest tõekspidamistest. Te lähete üle piiri, ütleb äh, härra Bashir härra Assis. suur aitäh. Andrei Sahharov oli üks suuremaid eeskujusid seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel poliitikas äh,, moraalsetes küsimustes, eetilistes küsimustes, see, mis kolleegid ütlesid, on õige. kui me vaatame Sahharovi auhinna minevikus, siis siis eh, Saharov võitles eelkõige Nõukogude Liidus toimuva eh, farsi maskaraadi vastu väga aga kahjuks paraku väga palju seda, mille vastu ta võitles, endiselt maailmas on olemas. me peame valiku tegema, valik on poliitiline muidugi. ja seega teeksin ettepaneku, et me annaksime auhinna Aafrika arstile Tõnis Mukwegele sest et seeläbi me toetame Aafrika, mandrit Aafrika naisi. ka teised kandidaadid on äh, väga olulised ja mulle tundub, et me tõesti peaksime kinni tegelikult Sahara või auhinna põhimõtetest kui me toetame kandidaati, kes äh, lähtub oma väärtustes inimväärikusest, seega ma leian, et me peaksime andma selle auhinna isikule, kes võitleb Aafrikas just inimväärikuse eest. suur aitäh, härra Assis. Äh, äh, suur tänu. väike täiendus sellele, mida härra Bashir ütles Mahmud al-Assali ja Luis Rafael Saako nimetamise kohta, et ta ütles, et me ei tohiks olla islamofoobid. ja nimetama et eh, eh, et see, seda kirjeldada niimoodi, nagu tema seda kirjeldas, neid kahte inimest, see, see on minu meelest inglise keeles outrageous, saksa keeles ma ei oskagi vastavat sõna leida. No, no creo que les haya llamado islamofobos, creo que estaba haciendo una ei, ei, ma ei usu, et teid äh, nimetati islamofoobiks, ei, ei, see oli lihtsalt üldine märkus. Äh, teie seisukoht on täiesti selge, härra Tänak. aga kuna rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis sellega võtame kokku, tänan kõiki osalemise eest aruletelust, tänan samuti härra Kuusut, proua McEvenit meile pühendatud aja eest. Te teate, kuivõrd oluline on äh, Sahharovi auhind üldiselt paljud, väga paljud kuulavad seda, mis me ütleme, vaatavad, mis me teeme ja ma tahaksin teile seda meelde tuletada. nüüd järgmiseks Saharovi auhinna määramisel tuleb hääletada nii, kolmest kandidaadist koosneva nimekirja alusel seitsmendal oktoobril ühiskoosolekul, kus on nii Ahvet kui Teve ning see kolme nimekirjaga vabandust, me peame hääletama, valima välja kolm kandidaati ja siis see edastatakse esimeste konverentsile järgmiseks Strasbourgiks. kõik saavad veel edasi töötada, oma kandidaate toetada, sest kõik väärivad auhinda. aitäh kõigile, head õhtut!